varmt välkomna och vi återupptar dag. nii tere hommikust ja kõigile südamest tere tulemast. jätkame siis oma komisjoni tööga, alustame hääletusest. ja pärast seda toimub meil mõttevahetus eh, Euroopa Komisjoni asepresidendi proua Redingiga. ja meil on hiljem ka veel üks päevakorrapunkt käsitleda, nii et esimene päevakorrapunkt on meil teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi vahekokkuvõte. ja hakkame kohe hääletama. niisiis, alustame hääletusega. nagu ma ütlesin, tegemist on seitsmenda raamprogrammi vahekokkuvõttega teadusuuringute vallas nii et äh, grupi äh, muudatusettepanekute hääletamine, nii et ploki hääletus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud suur tänu ja suur tänu proua Tomsonile, kes muudatusettepanekud vormistas. ja nüüd läheme edasi. ja hääletame Euroopa Liidu arengupoliitika mõju suurendamise üle hääletame kohe muudatusettepanek number kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, number neli. kontrollime üle, kontrollime üle. muudatusettepaneku kolm, kolm üle, hääletus algas elektrooniliselt hääletus lõppes. tagasi lükatud. proua Matera. jah, ma vabandan, aga ma unustasin oma hääletuskaardi ja minu assistent tuleb ja toob selle ära, aga ma tahtsin öelda, et minu hääl oli vastu. mikrofon ei ole sees koosoleku juhatajal. kes on poolt? vastu? erapooletud? ma arvan, et kontrollime üle muudatusettepanek number neli, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut viis, kaks ja üks. me saame plokina hääletada, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. suur tänu. ja nüüd ma annan juhtimise üle proua Jarokale, aseesimehele Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust. ma tahan öelda, et mul on suur heameel, et eh, nüüd meie esimehe raporti üle me saame hääletada minu abil. jah, annan teile, proua esimees ja raportöör, sõna. Tack, jag ska fatta mig väldigt kort. Jag suur tänu, ma teen väga lühidalt, ma tahtsin vaid äh, tänada kõiki kolleege, kõiki, kes tegelesid selle teemaga meie komisjonis. kõik olid väga pühendunud sellele tööle ja näitasid üles suurt tahet, et tõesti sünniks lõpptulemusena hea raport. ma üritasin tähelepanu pöörata kõige tähtsamatele aspektidele et raport liiga pikaks ei veniks, vaid et ta oleks pigem hästi konkreetne ja meil on konkreetsed ettepanekud ka selleks tehtud. ma võtsin vastu terve rea muudatusettepanekuid, mis minu arvates üldjoontes muudavad raporti veelgi paremaks. ja ma loodan, et nüüd on tulemuseks suurepärane raport, mis annab hea signaali selle kohta, mida meie komisjon arvab, tuleks ära teha, et naistevastast vägivalda kaotada. nii et ma usun, et hmm, raport on väga konkreetne ega ole liiga laiaulatuslik ja samas on ka väga teemakohane, ma loodan, ja ütleb ära kõige tähtsamad asjad. ma võtsin tagasi just sel põhjusel terve rea omapoolseid ettepanekuid, sest ma tahtsin tõesti, et raport oleks kokku surutud ja selge. ja nüüd ma loodan ka, et komisjon toetab seda teksti, sest tegemist on väga aktuaalse teemaga meil on vaja hea seista selle eest, et naistevastase vägivalla vastu võitlemine oleks tugev. jah, ma tänan, alustame kompromissettepanekuga kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. või kontrollime pigem üle. hääletus algas. hääletus lõppes. kolmkümmend kaks hääletasid ja lükati tagasi kolmteist olid poolt ja kaheksateist olid vastu, üks jäi erapooletuks. hea küll, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu. ainult siis, kui viiskümmend kaheksa vastu võetakse, aga viiskümmend kaheksa lükati tagasi. nii, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu. peame, palun üle kontrollima kuuekümne esimese muudatusettepaneku. hääletus algas, hääletus lõppes. jah, vastu võetud kakskümmend üks oli poolt, üks vastu, kümme jäid erapooletuks, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle. hästi. hääletus algas. hääletus lõppes. on tagasi lükatud kolme häälega. kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt. ahah, vabandust, see langeb ära. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksat ei pea siis hääletama. siiski kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud palun kontrollime üle, seitsekümmend. hääletus lõppes, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime üle, kaheksakümmend, kontrollime üle. hääletuse all. hääletus lõppes, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks, vabandust, langeb ära, seitsekümmend kaheksa. siiski kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. mulle näib, et vastu võetud, aga kontrollime üle. kaheksakümmend üks hääletus algas hääletus lõppes. on vastu võetud. seitsekümmend kaheksa kukub ära kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle. hääletus algas ühe häälega lükati tagasi. üheksakümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? näib, et tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse. aga kontrollime siiski üle kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend, hääletus algas hääletus lõppes, jah, lükati tagasi. viisteist kaheksateistkümne vastu. ma vabandan, ma tegin vea. ma tahtsin poolt hääletada, kogemata läks vastu, nii et minu hääl on poolt Madam Figueiredo. proua Figueiredo. ka minul läks sassi. ma arvasin tegelikult, me hääletame teise muudatusettepaneku üle, nii et ma kardan, et eksisin ka. aga võib-olla hääletuse viime veel korra läbi hoopis. okei okay,, it was rejected seventeen to eight seitseteist oli kaheksateistkümne vastu, me arvestasime teie häält. nii, nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend seitse. hästi, hääletame uuesti. Äh, muudatusettepanek üheksakümmend. üheksakümmend, häälendame uuesti, hääletus algas, üheksakümmend. nii, hääletus üheksakümnenda üle on lõppenud seitseteist kuueteistkümne vastu. nii, kaheksakümmend üheksa. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud järgmise üle me ei hääleta, nüüd üheksakümmend üks. üheksakümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks langeb ära üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend viis, üheksakümmend kolm, kontrollime üle, hääletus algas. hääletus lõppes. jah, lükati tagasi. kaksteist kahekümne ühe vastu nii, järgmine on üheksakümmend kuus, hääletus algas. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vabandust üheksakümmend kahte, üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, sada kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. viisteist seitsmeteistkümne vastu lükati tagasi. sada viis, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend teine osa langeb ära, aga nüüd kolmas osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuus on tagasi võetud. sada neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. aga kontrollime siiski üle. sada neliteist hääletus algas. hääletus lõppes kolmkümmend kaks hääletasid, üheksateist poolt häälega võeti vastu, kolmteist olid vastu. järgmine on lingvistiline, siin me ei hääleta. ja siis sada kaheksa, kes on poolt? sada kaksteist on järgmine, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime üle. sada kolmteist hääletus algas. sada kolmteist üle hääletame. hääletus lõppes ja vastu võetud sada seitsmeteistkümne üle hääletame hiljem. nii et hüppame kohe. saja kahekümne juurde. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. sada kakskümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. neliteist poolt, kaheksateist vastu. sada kakskümmend kolm ja sada kakskümmend viis on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime siiski üle. sada kakskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud kahe häälega, viisteist seitsmeteistkümne vastu. nüüd sada kakskümmend kaheksa osade kaupa. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, mulle näib, aga kontrollime üle, sada kakskümmend üheksa hääletus algas. hääletus lõppes kolmkümmend üks hääletasid, viisteist olid poolt, kuusteist vastu, nii et tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks sada kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, sada kolmkümmend kuus. hääletus lõppes, kolmkümmend üks hääletasid, viisteist pluss kuusteist miinus, tagasi lükatud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 erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse, kontrollime üle, hääletus algas. hääletus lõppes. kolmkümmend kaks hääletasid, kolmteist oli poolt, aga üheksateist vastu, seega tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. veel käega sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis vist ikkagi võeti vastu, aga kontrollime üle kolmkümmend üks hääletasid, hääletus on nüüd lõppenud, kakskümmend kuus oli poolt ja viis olid vastu. vastu võetud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt vabandus, sada viiskümmend neli on järgmine, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend poolt, vastu erapooletud. tuleb üle kontrollida. sotsiaaldemokraadid ei tõsta kätt. sada kuuskümmend. hääletus lõppes vastu võetud. järgmine sada kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siiski üle. sada kuuskümmend kaheksa hääletus algas. sada kuuskümmend kaheksa. hääletus lõppes, kolmkümmend kaks hääletasid, viisteist olid poolt ja kuusteist vastu. tagasi lükatud. sada seitsekümmend, kes poolt, vastu, erapooletud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 erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt, sada seitsekümmend viis poolt, sada seitsekümmend viis vastu, erapooletud. kontrollime üle, sada seitsekümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud kolme häälega. sada seitsekümmend seitse langeb ära, sada seitsekümmend kaheksa, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa langeb ära proua Tomson, kas tahate üle kontrollida? sada seitsekümmend kaheksa, hääletame uuesti. hääletus algas. hääletus lõppes, kõik hääletasid kuusteist, kuusteist, tagasi lükatud. järgmine on sada kaheksakümmend sada kaheksakümmend, kes poolt, vastu ja erapooletud. sada kaheksakümmend üks, kes poolt, vastu, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm hääletame üle elektrooniliselt, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud kakskümmend kaks, üheksa vastu, üks jäi erapooletuks. sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksanda kontrollime üle, hääletus algas. hääletus lõppes. nüüd lõppes. tagasi lükatud. muudatus kaheksa, kes poolt? kaheksa, kes poolt? vastu? erapooletu tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist on järgmine, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kaheksateist, kontrollime üle, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse oli identne, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle kolmekümnenda, hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle. kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes viisteist poolt, kuusteist vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kolmkümmend kaheksa. hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. kolmkümmend kaheksa võeti vastu. kolmkümmend üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt E, muudatused nelikümmend üks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, peame üle kontrollima teise osa, muudatus nelikümmend üks, teine osa, hääletus algab. hääletus lõppes, vastu võetud nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend. soovite kontrollida? kes palus kontrolli? ei, keegi ei soovinud nelikümmend kuus langeb ära. nelikümmend viis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, mulle tundub nii, aga kontrollime, muudatus nelikümmend viis. hääletus lõppes. poolt viisteist, neliteist vastu, seega vastu võetud nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, poolt. praegu olen ma muudatusettepanek nelikümmend kaheksa juures. nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa, langeb ära, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm paluti kontrollida, hääletus algab. kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime käsi oli üleval vähe, hääletus algab. hääletus lõppes. hääletus on viiekümne neljandat, tagasi lükatud ühe häälega. järgmisena viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime üle viiskümmend kuus hääletus algab. hääletus lõppes, ma loodan, kõik hääletasid. vastu võetud kaheksateist poolt, üksteist vastu. ja esimene viitepunkt, muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle. muudatusettepanek neli. panen hääletusele, hääletus algab hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ma panen äh, kogu raporti muudetud kujul äh, hääletusele, hääletus algab. kaks inimest on veel hääletamata. nüüd hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne seitsme poolthäälega õnnitlused raportöörile. ja suur tänu teie kannatliku meele eest Just information. We will we... Äh, veidi infot teile, me jätkame peatselt oma koosolekuga, me ootame proua Reedingut hetkel, niisiis palun kannatust. proua Sinclair Äh, ma kasutaksin ära selle hetke, mil me proua Sinclairi ootame ja nagu me teame, siis eelmisel nädalal toimus rahvusvaheline naistepäev ning äh, proua Redingu ja härra Barrosoga toimus hommikusöögi kohtumine ning ma tõstatasin, olen tõstatanud selle küsimuse varem ka komisjonis ja ma tahaksin äh, küsida teilt, proua Sensonist, kes te usute võrdsusesse, miks mina nendel koosolekutel osaleda ei saa? Ähm, kuidas siin olevad saadikud saavad kutsuda end demokraatideks, kui mina näiteks, kes ma esindan viit miljonit inimest, ja mõned saadikud ei tule riigistki, kus on nii palju inimesi. ja mina ei saa kasutada oma demokraatlikku häält siin komisjonis täielikult, ma ei saa osaleda koordinaatorite koosolekul, ma ei saa äh, hääletada ka, et äh, hääletada teist määrates. ja äh, kuidas ma saan oma häält demokraatlikult kasutada, kui mulle ei lubata ligipääsu näiteks koordinaatorite koosolekule ja teistele kohtumistele? suur aitäh selle teema tõstatamise eest! ma arvan, et äh, väga hea mõte oleks, äh, kui me kõik selle küsimusega tegeleks. kõigepealt peaksin ütlema, et paigas on äh, reeglid, mis ei kehti mitte ainult meie komisjonile, vaid ka kõikidele teistele parlamendikomisjonidele sellel hommikusöögi kohtumisel, mis toimus rahvusvahelisel naistepäeval, komisjoni koordinaatorid äh, Äh, kutsuti sinna volinik Barroso poolt ja ähm, vastavalt äh, reeglitele läksid sinna koordinaatorid, äh, neid pidigi siis kutsutama sinna reeglite kohaselt. volinik Barroso kutsus sinna koordinaatorid selline on olemasolev kodukord, see kehtib kõikidele komisjonidele ja me ei saa seda kodukorda, neid reegleid mõjutada mitte kuidagi ja kui me seda tahame muuta, siis äh, me peame äh, seda menetlust muutma, aga meie komisjon ei saa seda teha. ma tahaksin äh, ja volinik Reding on siin, ma tahaksin öelda, et ma arutan siin seda eelmise nädala hommikusöögi kohtumist, kuhu mind ei kutsutud, ma olen sõltu-, fraktsioonilise kuuluvuse liige ja mina ei saa olla koordinaator. me räägime siin kodukorrast, reeglitest. ma, et tahaksin, et mingil ajahetkel toimuks arutelu sellel teemal ning et parlamendi presidendile tehakse vastavasisuline ähm, ettepanek ja see on teie pädevuses, lugupeetud esinaine. mina tahan, et minu kolleegid siin komisjonis mind toetaks. Ähm, ja kui mind ei toetata ja mind ei taheta kaasata demokraatlikesse protsessidesse, on teada põhjuseid, miks see nii on. ma saan siinkohal öelda ainult seda, et meil on olemasolev kodukord, olemasolevad reeglid. proua Sinclair, kui te soovite, siis ma võin selle teema tõesti tõstatada. jah, seda ma palusingi, aitäh teile. jah, ma püüan teie küsimusele vastata, öeldes, et kuna tegemist on üldise reegliga, siis me ei saa seda komisjoni siseselt muuta, aga kui te soovite, proua Sinclair, siis jah, mina olen komisjoni esimeeste äh, konverentsi liige ja ma võin selle teema seal äh, tõstatada. seda ma saan teha, proua Sinclair. nii, nüüd jõuame äh, päevakorrapunkti number neliteist juurde ja tahaksin kogu südamest tervitada Euroopa Komisjoni asepresidenti proua Redingut. meil on ähm, praegusel hetkel võimalus arutada nüüd ähm, oma prioriteete ja neid prioriteete, mis meil siin komisjonis on ning meil on võimalik ähm, kuulata ka ära äh, proua Redingu poolne informatsioon äh, võimaliku koostöö kohta võrdõiguslikkuse küsimuses. niisiis veel kord äh, kogu südamest tere tulemast teile, annangi teile kohe sõna. meil on aega piisavalt käsutuses. me saame piisavalt pikalt äh, siis seda teemat arutada ning ma loodan, et sellest ajast ka piisab. meil peaks tulema väga huvitav arutelu. niisiis veel kord äh, tere tulemast, proua Reiding, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud esinaine mõnede äh, kolleegidega siit kohtusime me hi hiljuti alles ja ja nüüd on meil siis ametlik võimalus äh, arutada soolise võrdõiguslikkuse küsimusi teiega. kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma tervitan äh, Maria Nedeltševja ja kolleeg Plammi äh, raportit soolise võrdõiguslikkuse vallas ja ähm, vaesuse vallas, mis eelmisel täiskogul vastu võeti. tegemist on väga oluliste elementidega äh, mida me kindlasti oma töös arvesse võtame. Te teate, et sooline võrdõiguslikkus on eesmärk, mille poole me püüdleme. kahjuks aga on ebavõrdsus äh, midagi, mida, mis, mis endiselt eksisteerib äh, Äh, naised saavad küll hääletada ja neil on muudki õigusi, aga nad sageli ei saa osaleda otsustustegemise protsessis äh, nii sellisel määral, nagu nad peaksid seda saama. lugupeetud esinaine, ma äh, tahaksin vaadata seda, mida me oleme saavutanud alates eelmisest aastast kuni praeguse hetkeni. ma leian, et eelmine aasta oli väga oluline aasta soolise võrdõiguslikkuse aspektist lähtuvalt, sellepärast et esmakordselt Äh, tõotas komisjon, et äh, ta Äh, viib soolise võrdõiguslikkuse mõõtme sisse äh, oma töö kõikidesse dimensioonidesse. Äh, tegemist oli hartaga, millele andsid allkirjad liikmesriigid ja ka komisjon ning siis võeti vastu septembrikuus, kahekümne esimesel septembril naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse strateegia ja ka tegevuskava kahe tuhande kümnendaks, viieteistkümnendaks aastaks ja see kõik ähm, annab meile väga hea äh, teekaardi selleks, äh, mida me äh, saavutada tahame järgneva viie aasta jooksul. Te kindlasti mäletate viite prioriteeti, kõigepealt majanduslik sõltumatus, sellega seoses ma saan juba praegu teile näidata seda, kuidas harta on mõjutanud tööd, mida on tehtud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vallas, sellepärast et naised kaasati erinevatesse küsimustesse, näiteks eh, tööhõivemäär seitsekümmend viis protsenti, mis on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias, me kõik teame, et seda on võimalik saavutada ainult siis, kui me kasutame ära naiste praegu veel puutumata potentsiaali ja kui me olulisel määral parandame naiste osalust äh, tööturul, äh, sooline võrdõiguslikkus äh, on seetõttu väga tugev ja suur sammas, mis sisaldub tööhõivesuunistes. miks on veel sissetulekute erinevus olemas? Te teate, et äh, naisi mõjutavad äh, osaline tööaeg, äh, ebatüüpiline töö, ähm, töötamise peatamine erinevatel põhjustel ja see toob kaasa ka madalama pensioni naistele ning Äh, lisaks äh, ka äh, vaesuse riski vanemate naiste jaoks. muide, komisjon kavandab tulla välja valge raamatuga pensioni vallas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kolmandas kvartalis ning siin sotsiaalse hõlvatuse eh, aspekt eh, on mm, eh, kindlasti hõlmatud ja harta on selleni meid viinud jällegi. niisiis kõik see töö, mida minu kolleegid on teinud, puudutab suuresti soolist võrdõiguslikkust ka üks asi, mis ka teile väga südamelähedane on, on kindlasti töö ja eraelu ühildamine. me kõik teame, et Barcelona eesmärgid äh, lastehoiu äh, vallas on midagi, mida ei ole siiani saavutatud, äh, vähemalt mitte väga mitmeski riigis ning mitte sellisel määral, nagu me tahaksime seda näha liikmesriigid peavad oma püüdlusi suurendama. eelmisel nädalal EBSCO nõukogus äh, räägiti sellest. Te teate, et äh, meil on eesmärgid, ministrid ütlevad jah, jah, jah, aga midagi ei toimu ja tõesti, tegemist on suure probleemiga äh, nimelt Barcelona eesmärgid äh, lastehoiu vallas ei ole saavutatud. mis puudutab nüüd äh, pere ja töö ühildamise küsimust, siis äh, see hõlmab ka emapuhkuse direktiivi. Te teate, et me oleme blokeeritud sellepärast, et esimese lugemise arvamus parlamendi poolt on midagi, mida Äh, suur hulk liikmesriike peab vastuvõetamatuks äh, ning äh, nad keelduvad seda teemat arutamast. Nad on selle nii-öelda nurka lükanud ning näitavad sellega seda, et nad on pahased. ja seetõttu olen ma, lugupeetud esinaine, ilma teie luba küsimata võtnud endale kohustuse arutada küsimust eesistujatega Äh, ja ma püüan seda mm, nii-öelda blokaadi vähendada, äh, sellepärast et praegune seis ei too kasu naistele. ma arvan, et me peaksime tulema tagasi äh, komisjoni ettepaneku juurde, mis vastab ILO standarditele ning mis ei too kaasa hävitavaid kulusid liikmesriikide eelarvele, mis praegu säästu ajal on säästlikud Äh, võib-olla äh, saaks see lähenemine olla kompromissi baasiks. Äh, parlamendi muudatusettepanekus toodi välja väga hea mõte, mis on need sillaklauslid emapuhkuse ja teiste vanemapuhkuse vormide vahel. võib-olla selle teema arutamine saaks olla pääsetee sellest blokaadist Äh, ma tahaksin olla vahendajaks siin, et näha, mida on võimalik ära teha selles vallas ja võib-olla Ungari eesistuja äh, või Poola eesistuja äh, suudab liikmesriike veenda unustama oma pahameele ning suudab siis hakata otsima võimalikku pääseteed või teed välja Äh, mul on väga hea meel, et äh, komisjon äh, pöörab suurt tähelepanu isapuhkusele. meie uurimus isapuhkuse kulude ja positiivsete külgede kohta on kättesaadav suveks Äh, siis äh, saab meil olema konkreetne kättesaadav informatsioon, äh, mille põhjal me saame siis otsustada edasiste sammude üle. ja veel üks uurimus, mis puudutab hooldajate puhkust, sõltuvate pereliikmete puhkust, on käima lükatud selleks, et vaadata, mis liikmesriikides praegu selles vallas toimub ning et mõelda, kas sellised meetmed on võimalik Euroopa Liidu tasandil paika panna Äh, sellega ma loodame, me loodame ühele poole saada aasta äh, lõpuks. mis puudutab äh, palgaerinevust naiste ja meeste sissetulekute vahel, siis ma arvan, et me peaksime läbipaistvuse kallal endiselt tööd tegema. ja seda sellepärast, et Äh, väga paljud inimesed äh, ei teadvusta seda probleemi praegusel hetkel veel, nad ei ole sellest teadlikud. ja kõik, mis me siiani oleme teinud, kõik meie püüdlused, äh, näiteks võrdse palgapäev, mis toimus üle kogu Euroopa esmakordselt viiendal märtsil, peaks olema algatus, mille sarnaselt me peaksime mm, suurendama. Te teate, et viiendal märtsil oli võrdse palga päev sellepärast, et Äh, see oli hetk, äh, äh, mil naistele hakati palk, see oli päev, mil naistele hakati palka maksma. Ähm, ja see võrdse palga päev hakkab muutuma sõltuvalt sellest, kuidas see vahe muutub. minu teenistused on käima lükanud uuringu selleks, et vaadata sotsiaalseid ja muid mõjusid, mis puudutavad palgavahet ja see uuring äh, avaldatakse kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembris ning palga läbipaistvus on meie jaoks väga tähtis ja seda me ka analüüsime lugupeetud esinaine, väga palju uuringuid on meil tulemas, üks eh, suvel isapuhkuse vallas, eh, siis eh, septembrikuine uuring sel aastal palgavahe osas ning selle aasta lõpus siis hooldajate puhkuse uuring, mis võimaldab meil siis konkreetsete tõendite põhjal tööd edasi teha veel üks oluline teema, mida ma tahaksin mainida, on naistevastane vägivald. Teie raport, proua esinaine, tõstatab väga olulised äh, küsimused selles vallas ja ma arvan, et meie praegune töö äh, vastab väga paljudele teie muredele. nagu lubatud, siis äh, ohvrite õiguste pakett on midagi, mis selle aasta maikuus välja tuleb pakett tagab selle, et ohvrid, mis äh, hõlmavad loomulikult ka äh, naistest vägivalla ohvrid, äh, saaksid vajalikku kaitset ning neil oleks ligipääs oma õigustele tegemist saab olema seadusandlusalaste meetmetega, aga ka rahalise toetusega valitsusvälistele organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele eh, selleks, et eh, osaleda projektides, ka piiriületes projektides, mis puudutavad eh, naisi ja ka noori. see töö on praegu pooleliolev ja ma arvan, et ohvrite pakett on selle komisjoni töö jaoks siin ka väga oluline nüüd ma tahaksin pöörduda teema juurde, mille kallal ma ise olen viimastel nädalatel väga palju tööd teinud, nimelt eh, naiste osalus otsustustegemisprotsessis. Te teate, et eh, edusammud on aeglased, eh, seda teemat on väga pikalt arutatud naistepäeva paiku ja seda ma ei pea siin hakkama kordama. Te võib-olla olete näinud ka trükist, mis puudutab äh, soolist tasakaalu äh, ärijuhtimise valdkonnas, seal on ära toodud kõik vajalikud arvud ja numbrid. Äh, ma olen teile ka öelnud, et ma kohtusin äh, Äh, börsil noteeritud ettevõtete juhatuste liikmetega esimesel märtsil Brüsselis toimunud tippkohtumisel, et äh, seda naiste alaesindatust äh, juhatustes arutada. enamik ettevõtjad, kes osalesid, olid nõus vabatahtlikult suurendama naiste osalust, te teate kahte eesmärki, kolmkümmend protsenti aastaks kaks tuhat viisteist ning nelikümmend protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend ja seetõttu äh, olen ma äh, kutsunud üles noteeritud ettevõtteid allkirjastama, äh, allkirjastama toetust selles vallas ja seda selleks, et asi ei jääks ainult ilusateks sõnadeks, vaid et tõesti juhatuses ka naised suurema rolli saaksid et naised asendaksid juhatuse liikmed, kes ametist lahkuvad ja et need naised, kes sinna läheksid, oleksid tõesti kvalifitseeritud. ma tahan seda alati rõhutada. me ei soovi sellist olukorda, kus oleks seal juhatuses ainult naine kui selline, me tahame naisi rohkem juhatuses sellepärast, et nad tõesti oskavad seda tööd teha eh, ja et nad saaksid aidata ettevõtetel areneda võimalikult eh, hästi ja eh, seetõttu on meie eesmärgiks eh, kvalifitseeritud eh, naiste palkamine nii keskastmes kui ka juhatusse on midagi, millega oleme tööd teeme ja ma tervitan ka proua Kratsa raporti projekti selles vallas, kes selle probleemiga ka tegeleb Ma näen, et me oleme nõus selles osas, et suured ettevõtted peaksid saama kõigepealt võimaluse Äh, konkreetsed meetmed nähtavaks muuta ning suu-, suurendada äh, naiste osalust äh, juhtivorganites enne, kui neile surutakse peale või kehtestatakse neile rangemad meetmed, kui nad sellega ise hakkama ei saa. ma tahaksin öelda, et sugude küsimus puudutab ka ärimaailma ja naised oskavad ärimaailmas ka hästi hakkama saada, see peaks peaks olema meie sõnum äh, ärimaailmale. Äh, kvalifitseeritud naised on turul olemas ja äh, siin on äh, asi lihtsalt selles, et äh, neid tuleks äh, palgata ja võtta tööle ametikohtadele, kus nad tõesti saavad midagi suurt ära teha. ja ma arvan, et meie ühised jõupingutused, lugupeetud esinaine, suudavad selle eesmärgi saavutada ning saavad tuua rohkem naisi tippjuhti, juhtivatele tippkohtadele, aitäh! Reding och... En... Ma tänan, proua Reding ma olen kindel, et kolleegidel on teile palju küsimusi. aga kõigepealt ma jagaksin teiega informatsiooni. meil volinik on, oli plaan, et ta on siin poole kaheteistkümneni, aga paraku peab nüüd volinik lahkuma juba üksteist viisteist. nii et palun, võtke seda arvesse ja loodetavasti me kuulame ära ka vastused küsimustele selle aja jooksul. aga kõigepealt saab sõna proua Matera. tema on meie raportöör eelarve ja õigusloome projektide osas. Io mi volevo in particolar modo concentrare su due suur tänu. ma tahaksin keskenduda kahele küsimusele ja lühidalt, et ka teistel kolleegidel oleks võimalik sõna võtta. aastal kaks tuhat kaheksa naiste õiguste komisjon kiitis heaks proua Baueri raporti, milles kutsuti üles komisjoni võtma vastu konkreetseid meetmeid, et äh, likvideerida naiste palgaerinevus. kahjuks aastal kaks tuhat üksteist peame tõdema, et suurt edu selles valdkonnas ei ole saavutatud seega mu küsimus, mida Euroopa Komisjon praegu kavatseb teha, et äh, võidelda sellise palga diskrimineerimisega mis tähendab seda, et naistel on suurem oht sattuda vaesusesse. ja minu teine küsimus. Euroopa Parlamendis ja ka teistes parlamentides, liikmesriikide rahvusparlamentides, sealhulgas ka Itaalia parlamendis, arutatakse ja hääletatakse seaduseelnõu projekte, mis puudutavad naiste kvoote äh, nii era- kui ka riiklikus sektori ettevõtetes. algselt ma olin sellise lähenemise vastu, sest ma ei soovinud, et naisi käsitletakse sellise inimeste kategooria, et nad on liiga nõrgad, neid vajavad kaitset ja et nende jaoks on mingi eriolukord vaja luua. mulle tundub, et praeguseks on see küsimus muutunud põhimõtteliseks küsimuseks. ja osa naiskolleege on sattunud parlamentidesse tänu sellele, et nende erakonnad on teatud kvoodid kehtestanud. kuid kui me keskendume nüüd ärimaailma ja probleemidele, mis naistel on tekkinud juurdepääsuga ärivaldkondadesse, lisaks kvootidele, kas komisjon mõtleb ka teistele meetmetele, mis soodustaksid naiste osalusmäära kasvu juhatuses? seda teemat arutatakse väga laialdalt nii Prantsusmaal kui ka Hollandis, need riigid juhivad seda arutelu ja loodame, et Itaalia saab selle küsimuse taha enamiku toetuse. mida komisjon kavandab selles valdkonnas? tänan, järgmisena proua Brandner. suur tänu. ma äh, tahaksin jätkata äh, selle teemal, mida juba proua Matera tõstatas, nimelt naiste palgaerinevused. Te äsja mainisite, et osaliselt on selles süüdi ka osaaja, osaajaga töö ja karjääri katkestused. Saksamaal samuti isegi kui me need kõrvale jätame, jääme ikkagi naiste palgaerinevuse juurde Saksamaal. see on struktuurne erinevus. see ei seostu sellega, kas töötaja on nais- või meessoost või töötab osaajaga või mitte ja siiski on see kaheksaprotsendiline. ja teie poolt tõstatatud küsimus on õige, me vajame läbipaistvust, kuid me vajame läbipaistvust äriühingutes. me ei vaja pelgalt kampaaniat, vaid me vajame õigusloomelisi ettepanekuid ja kahe tuhande kaheksanda aasta Bauri raportis tehti juba väga häid ettepanekuid. Te rääkisite uuringutest, kuid naiste-meeste palgaerinevuse kohta on tuhandeid uuringuid läbi viidud, kas me vajame veel ühte täiendavat uuringut või me vajame tõeliselt konkreetseid õigusloomelisi samme, mida on soovitatud juba aastaid? mul ei ole midagi selle Euroopa võrdse palgapäeva vastu, see on hea algatus kui te äh, kuulutades selle välja neljandal märtsil või viiendal märtsil, see on väga raske inimesi mobiliseerida osalemises kampaanias. kui te kavandate mingeid kampaaniaid, siis võimaldage meil ka nendes osaleda. suur tänu, järgmisena saab äh, proua Estrella, meie aseesinaine. suur tänu, esinaine, volinik, ma tahan öelda tere tulemast meie komisjoni. ma ei taha aega raisata ja seetõttu Lähen kohe selle teema juurde, mis mulle kõige suuremat muret tekitab. minule kui raportöörile, eh, kes tegeleb eh, rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi läbivaatamisega. nagu te teate, Euroopa Parlament eh, kiitis heaks suure, suurte häälteenamusega need ettepanek, mis on nüüd jõudnud nõukogusse ja ootavad nõukogu seisukohta samuti oleme teadlikud sellest, et nõukogu ei ole veel sellele teemale rohelist tuld näidanud, et on tekkinud väga palju raskusi ja neid probleeme on tõstatanud mitmed liikmesriigid. ja minule teadaolevalt Ungari eesistumise ajal ei ole selle teemavaldkonnaga edasiliikumist olnud Belgia oma eesistumise ajal äh, algatas küll uue initsiatiivi, kuid me lootsime, et Ungari oma eesistumise ajal annab hoogu juurde, et oleks võimalik nende eesistumisperioodi jooksul või järgmise poole eesistumise ajal läbirääkimised lõpule viia. Euroopa perekonnad, naised, lapsed omavad täiesti legitiimseid ootusi ja lootusi selles valdkonnas ja me hindame kõrgelt komisjonipoolset toetust ja panust, mis on suunatud sellele, et see teema taas avada ja seda teemat on võimalik taas avada ainult juhul, kui kõik institutsioonid suhtuvad paindlikult ja näitavad üles tahet alustada dialoogi ja läbirääkimisi. hetk hetkel see niimoodi nõukogus ei ole, vähemalt Ungari eesistumise ajal ei ole mingeid algatusi selles valdkonnas tehtud. kuid me siiski loodame, et kõik osapooled näitavad üles head tahet ja ma tahaksin meenutada kõikidele ja ka komisjonile ja komisjoni aseesimehe, esapresidendile, et parlamendi ettepanekuid ei saa ignoreerida sest vastavalt Lissaboni lepingule on parlamendil teatud volitused ja on heaks kiitnud sellise seisukoha ja nõukogu peab parlamendi seisukohaga arvestama ja loomulikult ka komisjon. mis puudutab äh, raseduse sünnituspuhkuse äh, finantsmõju uuringut äh,, mille komisjon on käivitanud ja mille tulemused äh, avalikustatakse suvel, tahaksin ma küsida kas selle tulemused erinevad oluliselt sellest uuringust, mida äh, promoveeris Euroopa Parlament ja kas see uuring hõlmab kõiki liikmesriike, sest meil on juba Euroopa Parlamendi poolt tellitud uuringu tulemused. ja nii äh, raseduse, emaduspuhkuse kui ka äh, isapuhkuse soovituste osas näitas uuring, kui toimub ühe koma nelja protsendiline kasv naiste tööhõive määras, siis see katab täielikult täiendavad finantskulutused. ehk teisisõnu, sellega kaetakse nii emadus- kui isapuhkusega kaasnevad kulud. nüüd on meil äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend, mis vahetult soodustab töökohtade loomist ja eriti naistele mõeldud töökohtade loomist. ja lõpetuseks tahan öelda, äh, kvoodisüsteemi kohta et suurendada naiste osalust äriühingute juhatuses. see on igati hea algatus, kuid ma teeksin siin teatud vahed. Need kvoodid ei ole mõeldud mitte ainult naistele, need on kvoodid mõlema sugupoole esindajatele ja nii ka poliitikas. liikmesriikides vastu võetud võrdsuse põhimõtted ja seadused on mõeldud mõlema sugupoole esindajale ja kui meil neid kvoote ei ole, siis jääksid mehed domineerima. seega kvoodisüsteemid on mõeldud mõlema sugupoole esindajatele, et tagada tasakaalustatud esindatus. sest äriühingud peaksid kaasama naisi juhatustesse kolmkümmend protsenti on küll peaaegu saavutatud, kuid me sooviksime näha kuni kuuekümneprotsendilist esindatust ja sama tahame, et oleks tasakaalustatud esindatust ja samas me ei saa väita, et naised ei kvalifitseeri juhitustesse. Äh, mehed kvalifitseerivad, nii mehed kui naised peaksid kvalifitseeruma nii äriühingutesse kui ka poliitikasse. järgmise proua Tomson. kõigepealt ma tahaksin teid õnnitleda, proua Reding esimesel märtsil avaldatud teatise puhul, äh, mis puudutas naisi ärijuhtimises, suurepärane, et teie sõnum jõudis äh, tänu selle teatisele ka kõige kaugemate Euroopa piirkondade ajakirjandusse ja mulle äh, meeldisid teie selgitused. ja me mõtleme ka Europarlamendis sellele, kuidas paremini ära kasutada tooret, kuidas Äh, ära kasutada kõike seda, mis meil on, kuid me harva räägime naistest ja ma tänan teid selle eest ja ma tahan teile üle kinnitada, et naiste õiguste komisjoni me käivitame kampaania Women's Mean Business ja see on väga oluline, et ka äriühingud seda mõistaksid, et naiste roll ärijuhtimises on oluline naised said poliitilised õigused sada aastat tagasi, kuid me siiski ei suuda veel olulisel määral mõjutada majandust eh, ei ole tasakaalus esindatud otsustusprotsessis ja me arvame, et kui naised oleksid olnud paremini esindatud ärimaailmas, siis võib-olla finantskriis oleks ära jäänud, võib-olla oleks olnud nii karm. ma tänan teid väga selle tööst, mida te olete teinud komisjonis ja eh, edendanud naiste osaluse määra suurenemist otsustusprotsessis. Eh, möödunud aasta märtsis me kiitsime heaks väga progressiivse algatuse äh, naiste harta, naiste õiguste harta, mille me edastasime komisjonile, kuid iga kord, kui komisjon tuleb välja teatisega äh,, eelmisel nädalal Oettingeri äh, sõnavõtt, et, et päevakorras on töökohtade loomine, kuid äh, sõna naine, naised jäi mainimata nii tol korral kui ka teiste komisjoni talituste, direktoraatide teatistes. me peaksime selle kallal rohkem tööd tegema, et see oleks konkreetselt esindatud ja mina teen ettepaneku kutsuda härra Oettingeri kohale, sest ma arvan, härra Oettinger ei ole kunagi kuulnud sõna gender, sooline võrdõiguslikkus, kuigi ta on hartale alla kirjutanud ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka võrdse palga teemale. direktiivis on kirjas, et võrdse tööst võrdne palk. ja üks vahend selle saavutamiseks on läbipaistvusmeede. kuid sellega kaasneb veel üks probleem. minu koduriigis Taanis ametiühingud on käivitanud suure uuringu sest nad arvavad, selle võrdse tasu põhimõttega kaasneb veel üks probleem ja nad soovivad, et komisjon määratleks kriteeriumid, mille alusel mõõta siis võrdne tasu võrdse töö ees, võrdse väärtusega töö eest ja kuidas seda määratleda ja kuidas on võimalik tagada võrdne tasu, kui me ei suuda täpselt määratleda, mis on võrdväärne töö. näiteks äh, üks meeskoristaja väljaspool parlamenti Äh, saab kindlasti kõrgemat palka kui see naiskoristaja, kes töötab parlamendi hoone sees. ja me peame teadma, kas nende töö on võrdväärne, võrdset tasu väärt. seetõttu me soovime, et te töötaksite välja teatud kriteeriumid, vahendeid ja uued määratlused, äh, mis on võrdne töö, et Euroopa ametiühingud saaksid sellele toetuda võrdse tasu eest võitlemisel, tänan. tänu, proua Parvanova järgmisena like. To... ka mina tahan proua volinikku kiita kõigi jõupingutuste eest ja meile meenub väga hästi see, kui me, te mandaadi alguses meie ees olite ja vastasite meie küsimustele, siis te ütlesite, et te kavandate väga kiiresti anda meile oma tööprogramm, eh, oma seadusloomeline pakett. ja minu küsimus on jätkuks sellele, mida proua Tomson juba ütles. et kui me oleme jõudnud neljakümne protsendini, nelikümmend protsenti naisi eh, poliitikas ja ärijuhtimises, eh, siis see ei olegi vaja kvooti mitte seadusloomeliselt kehtestada, aga meil on liikmesriike, kus on üle kolmekümne protsendi palgaerinevus meeste ja naiste vahel. mis te arvate? kas piisab sellest, et eh, lihtsalt lubavad äriühingud, et nad rohkem naisi kaasavad või meil on ikkagi vaja liikuda kvootide poole või mingi muu instrumendi poole? ja teine küsimus puudutab hmm, Äh, haigestumist. me näeme, et liikmesriigiti on siin ähm, emade haigestumis väga, väga erinev ja võib-olla valged raamatud oleks vaja selle nähtuse kohta ja eriti ma rõhutaksin veel ühte aspekti, see on naiste vaesus, selle kohta tahaks ka midagi rohkem teilt. Oh. ma tänan, proua Parvanova. proua Poskuur, palun järgmine. Thank you, dear chair uh,. Ja, een korte eh, een vraag over die, uh, dat pakket voor uh, slachtoffers. Mul on lühike küsimus see puudutab ohvrite paketti. volinik, te lühidalt küll rääkisite sellest. ja ma olen huviga järginud seda teemat erinevatel kohtumistel ja meil oli ka parlamendis siin kuulamine selle üle ja siis te ütlesite, et ohvreid tuleb kaitsta ka traditsiooniliste eh, tegevuspraktikate puhul, nagu näiteks naiste suguorganite vigastamine ja et lausa kriminaalõigust kavandatakse selles valdkonnas harmoneerida. nüüd huvitav oleks kuulda, kas te olete selle teemaga tegelenud ka eh, kuriteo ohvrite paketi kontekstis, kas te olete teinud mingeid konkreetseid ettepanekuid konkreetse Euroopa Liidu strateegia kohta, eh, hõlmamaks kõiki naistevastase vägivalla vorme? ja kuidas te kavandate selle kõik ellu viia praktikas? ja veel üks küsimus, millised on järgmised sammud? võitluses naiste val-, laste vastase vägivalla vastu. kaks tuhat kümme me tegime ju kokkuvõtte olukorrast ja nüüd, kuidas sellest lähtuvalt edasi liikuda. ja veel naiste suguorganite vigastamise teemast. Te olete öelnud, et selle kohane strateegia on kavandamisel, aga kas midagi on ka konkreetselt ära tehtud? kas mingid mõõdikud või uuringud on kavandamisel? tänan, järgmine sõnavõtja. Pone pirmininke, <clears throat> gerbiamo komissari, aš tikrai sveikinu jūsų. ma tänan. proua volinik, ma tervitan teie algatust, millega kaasatakse rohkem naisi eh, ettevõtete, äriühingute juhatustesse. aga kuidas on lood naistega Euroopa Liidu institutsioonides? komisjon, parlament ja nõukogu. mis te arvate, kas Euroopa Komisjon ei peaks üles näitama algatust, millega edendada eh, soolist võrgusõiguslikkust institutsioonidest, eh, eriti juhtkohtadel? sest see oleks ju hea eeskuju eh, ka siis eh, äriühingutele. kui me palume ettevõtetel rohkem naisi juhatusesse võtta, peame eeskuju neile näitama. ja teine küsimus, kas Euroopa Komisjon kavatseb ka eh, välja kuulutada naistevastase vägivalla vastu võitlemise aasta. parlament on seda soovi korduvalt avaldanud. ja kolmas küsimus, kuidas on lood diskrimineerimise vastase võitluse direktiiviga? ma tean, et see direktiiv on nüüd kõrvale pandud, sest liikmesriigid ei suuda omavahel kokku leppida, aga selline diskrimineerimise vastane direktiiv on väga tähtis soolise võrdusõiguslikkuse koha pealt ja mis te arvate, kas tal ikkagi näeb päevavalgust see direktiiv või mitte? ma tänan. tänan, proua president. lugupeetud volinik, tänan teid töö eest, mis te olete teinud kõik need aastad, mis ma teid kuulanud olen, olen huviga teie arvamusi kuulnud need on konkreetsed ja tõesti pühendunud. soolisest võrdõiguslikkusest räägib euroopa juba tegelikult aastakümneid kuid mu küsimus oleks konkreetne euroopa liidu leping tema punkt 2 nõuab soolist võrdõiguslikkust põhiõiguste harta mis sai juriidilise jõu Eh, täpselt samamoodi aastal ehk siis viis aastat tagasi toetasid ülemnõukogus kõikide valitsuste peaministrid sama teemat valitsused teatavasti esinevad institutsioonina mitte peaministrina kui juriidil- kui poliitilise isikuna kes kellel on kombeks eh, vahetuda ja nüüd ma küsikski et kas komisjon on arutanud konkreetseid samme mis tulevad ju juriidilistest aktidest neid tuleb täita kui neid ei täida täideta peaksid olema mingisugused meetmed et kohustada valitsusi allakirjutanut ka praktiliselt täitma ja kui te olete seda arutanud ja mingeid võimalusi on siis millised need oleksid aitäh Eh, eh, ma tänan, proua Viir. järgmine, proua Romero Lopes. ma tänan, proua ehm, esimees, ma tänan proua Reding ja ma tuleksin sama küsimuse juurde, millest rääkis proua Proskuur, nimelt naistevastane vägivald Eh, Ungari justiitsministril ka me küsisime naistevastase vägivalla kohta ja kui palju naisi hukkub Ungaris, aga ta ei osanud midagi konkreetset vastata. Hispaanias on see täiesti ennekuulmatu. Eh, ajak-, kirjanduses räägitakse alati, kui mõni naine hukkub, siis kohalikud ajalehed kirjutavad sellest väga palju ja ometi on kummaline, et on riike, kus kuidagi ei reageerita, kui mõni naine mõrvatakse. ma tahaksin ka teada, kuidas on lood seirekeskusega me teame, et soolise võrgustikuse instituudi direktoril ei ole mitte mingisugust informatsiooni hukkunud naiste kohta. aga kuidas siis hakkavad asjad olema selle seirekeskusega, kas ta ikka hakkab tööle ja kuidas? mingeid arve selle kohta me ei ole näinud, neid ei ole kogutud, me ei tea neist ma olen proua Jimenesiga sel teemal koostööd teinud ja nüüd tahaksin teilt küsida. aasta tagasi öeldi meile, et tehakse uuring selle kohta, millised tagajärjed sellel kõigel on. kas teil on mingeid arve tuua selle peale, kui palju on Euroopas välja antud ähm, ligipääsukeelu kohta. ja arvestades seda, et praegu me töötame ohvrite paketiga, siis seda informatsiooni oleks väga tähtis teada, kui palju on välja antud ligipääsukeeldusid, jõustatud neid Euroopa Liidus ja mis toimub selle paketiga, mida meil lubati juba kevadel. miks on selle ohvrite paketiga nüüd viivitused? millal me lõpuks ometi saame selle paketi parlamendis siin kätte ja mis juhtub siis, kui on selliseid riike, kus on kriminaal- ja tsiviil, tsiviil, kriminaal- ja tsiviilmenetlus ette nähtud lähenemiskeelu jaoks ja on ka selliseid riike, kus ei ole sellist lähenemiskeeldu mida nende riikidega ette võtta? ja meil on veel üksteist kolleegi. ma palun, kui te esitate küsimusi, siis tehke seda lühidalt. järgmine sõnavõtja, palun. ja siis kuulame ära proua Redingi vastused esimesele küsimuste voorule jah, aga tuletan teile meelde, et meil aega napib. ma tänan. ma üritan võimalikult lühidalt teha. jah, Poolast saab ka varsti eesistuja ja me loodame, et meil annab, õnnestub oma panus anda raseduse sünnituspuhkuse direktiiviga edasiliikumisse aga me oleme siin rääkinud ka teistest teemadest. väga hea, et me paneme rõhku emadele, kellel on oma lapsed üles kasvatada, aga on emasid, kes tahaksid olla emad, aga kellel ei ole võimalik äh, oma last ilmale tuua ja sellepärast nad adopteerivad ja mul on küsimus nüüd, kas teil on ka mingeid plaane või mingeid miinimumlahendusi välja pakkuda, eh, võimaldamaks puhkust nendele emadele, kes on adopteerinud oma lapse? jah, kui on adopteeritud laps, kes on üle kaheteist kuu vana, siis paraku ei ole nende jaoks praegu ette nähtud mingit äh, emapuhkust kas teil on äkki mingeid ettepanekuid ka selliste adoptiivlaste eest hoolitsemiseks, et võimaldada puhkust ka nendele vanematele? nüüd ma annan sõna proua Redingile, et ta saaks vastata küsimuste esimene voorule, palun. President, if you uh, allow me, I will put together um, uh, the answers. jah ma vastaksin eh, niimoodi koondatult, sest siin mõned küsimused kattusid. kõigepealt ma alustaksin naistevastase vägivalla teemaga. ma lubasin, et ohvrite pakett tuleb välja kevadel. kohe algusest peale olen ma seda lubanud. ja ohvrite pakett tõesti ilmubki kevadel. üheteistkümnendal mail nii et see pakett tuleb. ja sellel on õiguslikud aspektid ja samuti finantsmeetmed on selles paketis ette nähtud ning äh, saab olema ka teekaart, roadmap, mis tähendab, et tegemist ei ole ühekordse üritusega, vaid me kavandame ka oma samme tulevikuks nüüd väga konkreetne küsimus eh, lähenemiskeelu määruse kohta. jah, ma kavandan õigusakte tsiviilmeetmete kohta. Teil on juba kriminaalmeetmete õigusakt teie ees laual ja kui on muudatusettepanekuid teha sellesse olemasolevasse tekste, teksti, siis on meil kaks suurepärast teksti, üks teie oma kriminaalmeetmete kohta ja uus tsiviilmeetmete kohta ja need kaks koos hõlmavad, näevad ette kõik võimalused selleks, et tõesti kaitset tagada nii et sellega me oleme õigel teel ning ma töötan käsikäes nõukoguga, et muudatusettepanekud esitatud teksti, neid muudatusettepanekuid ei ole palju ja neid ei olegi rohkem vaja, et kui need muudatusettepanekud on sisse viidud, siis saavad asjad väga kiiresti edasi liikuda. on veel alternatiiv, nimelt et ma teen ettepaneku kriminaalmeetmete, kriminaalõiguslike meetmete kohta teksti. aga võib-olla selle järgi puudub vajadus praegu, nii et me kavandame edasi liikuda konkreetselt. nüüd naiste suguelundite kahjustamine. ma olen palunud soolise võrdlusõiguslikkuse instituudil anda andmed ja analüüsida olukorda teekaardis, kus me käsitleme ohvrite õigusi, on see aspekt sees ja kui on vaja äh, veel mingeid meetmeid, siis arvatavasti aastal kaks tuhat kaksteist ma teen ka vastava õigusliku teksti, vabandust, aastal kaks tuhat kolmteist me pakume välja õigusliku teksti selle kohta. jah, e, meil on, ma olen palunud soolise võrdõiguslikkuse instituuti mitte ainult koostada analüüs, vaid ka esitada andmed naistevastase vägivalla kohta ning e, põhiõiguste instituut Viinis töötab soolise võrdgusõiguse instituudiga käsikäes. ma olen mõlemas instituudis ka kohal käinud ning olen nõudnud, et nad ei dubleeriks oma tööd, vaid et nad aitaksid teineteist. et need kaks küsimust, naistevastane vägivald ja suguorganite vigastamine oleks mõlema instituuti vaateväljas, et töö saaks tehtud nüüd palgad, palkade erinevus. jah, ma olen alustanud tööd läbipaistvuse kallas, sest läbipaistvus ja teadlikkuse tõstmine kampaaniate kaudu aitab meil vähendada ehm, palgaerinevust meeste ja naiste vahel. hetkel ma analüüsin kampaaniate tulemusi. meil oli kampaania aastal kaks tuhat üheksa, meil oli kampaania aastal kaks tuhat kümme ja mitmed institutsioonid on meid aidanud neid koostada, neid kampaaniaid läbi viia. meil on kolmsada kaheksa partnerorganisatsiooni kõikides liikmesriikides. ja nad suhtuvad üsna positiivsed sellesse, kuidas kampaaniad saavad mõjutada asju positiivses suunas. ma olen juba nendega olnud ühenduses, et valmistuda ka aasta kaks tuhat kaksteist võrdse palga päevaüritusteks. esimene kord ju me sel aastal korraldasime selle päeva kogu Euroopas ja järgmisel aastal äh, toimub samasugune päev, aga me hakkame juba praegu selleks valmistuma koostöös oma partnerorganisatsioonidega. võib-olla te ei ole päris rahul sellega, kuidas need asjad sel aastal toimusid, mina ka ei ole, aga see oli lihtsalt esimene kord. nii et nüüd on meil plaanis juba pikaajalisemalt eh, valmistuda. kõik leiavad, et idee on väga hea. tõesti, inimesed kuulavad meid ja me otsustame nüüd väga tugevalt koos oma partnerorganisatsioonidega edasi selles vallas teatada ning ka teavitav infomaterjal sünnib selle kampaania kohta juba õige peatselt. nüüd äh, rasedus ja sünnituspuhkus. asjad on, nagu nad on. Te hääletasite raporti üle Te teate, mis seal raportis kirjas on. ja nõukogu ütleb nüüd ei. ja nii need asjad on. ja kui kõik nüüd jäävad oma seisukohtadele kindlaks, siis ei toimu mingit edasiliikumist eesistujamaa Belgia juba üritas mõnede liikmesriikidega asja paigast nihutada, aga nad ütlesid ei. Ungari on ka mõned kohtumised korraldanud selleks, et neid asju paigast liigutada, aga paraku edutult senini. nii et ma olen üritanud teistmoodi asjale läheneda. kui nõukogu arutab parlamendi raportit, siis tulemuseks on ei. nii et me peame arutama siis midagi muud, et kaks poolt paigast nihkuksid. ma arvan, et eesistujamaa Poola, kes on eh, eh, selle emaduse teema väga kõrgele päevakorda seadnud, tahaks ka edu saavutada selles valdkonnas, nii et ainus asi, mida ma teilt palun nüüd palun ärge olge väga kangekaelselt oma tekstis kinni. selleks, et asjad saaksid edasi liikuda, kõik peavad mm, asju edasi liikuma ja ka parlament. nii et alustagem passarell klauslite ülearutamist. Teie, see oli teie idee, teie esitasite selle passarell klausli idee, see on väga tähtis minu arvates ja see võiks aidata meil edasi liikuda, need liikmesriik, kes üldse ei taha edasi liikuda, saaksid vähemasti siis hakata passarellklauslite kaudu asja arutama. vaatame, kuhu me siis sealt edasi liigume. minu jaoks oleks see üks tee välja olukorrast. aga me tuleme selle juurde loomulikult tagasi ja räägime, kuidas asjad edenevad. kvoodid siin ma ei peagi konkreetsemalt midagi ütlema, olen sel teemal juba palju sõna võtnud. Te teate, et eesmärk on selge, kuupäev on selge, kaheksas märts kaks tuhat kaksteist, aga vahepeal ma olen eh, tegemas eh, olen töötamas seadusandlike dokumentide kallal, et ma olen valmis aastal kaks tuhat kaksteist, aga nüüd vahepeal ma üritan, et seda, et suured börsil noteeritud ettevõtted tõesti avalikult käsitleksid neid teemasid ja viimasel kahel nädalal ma olen näinud, et majandus väljaanded iga päev kuulutavad, et mõni naine on võetud juhatusse tööle. nii et liikumine toimub, aga nüüd oleks vaja seda mõõta. ei piisa sellest, et siin või seal toimub midagi, aga me näeme, et tõesti asjad on liikuma läinud. ja väga hea, et me avalikult oleme need protsessid käivitanud me oleme käivitanud liikumise ja peame olema ka selle taga lähikuudel, et see liikumine, mis nüüd on alanud, ei peatuks. nii et me võtame asja väga tõsiselt. ja ma arvan, on väga tähtis äh, see välja öelda. naised poliitikas, need olete teie. mina volinikuna ei saa käsitleda teemat eh, naised poliitikas. poliitilised parteid ise otsustavad, mina volinikuna ei saa seda poliitiliste parteide eest teha, et naisi poliitikasse kaasata, aga volinikud, mida saavad ära teha? omaenda majas, jah. me saame samme astuda. ning me oleme väga selgelt edasi läinud. naised kõrgetel juhtivatel kohtadel. üheksakümne viiendal aastal oli neli protsenti neid, kakskümmend kaks protsenti aastal kaks tuhat üheksa on naisi kõrgematel ametikohtadel, nii et neljalt protsendilt kahekümne kahele protsendile viieteist aasta jooksul. nüüd keskmise tasandi juhtkond, siin on kahekordistunud naiste arv. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks on komisjonis kakskümmend viis protsenti kõrgemaid ametikohti juba naiste päralt. see on meie eesmärk. ja me liigume päevast päeva selles suunas. see tähendab seda et, et kolmkümmend protsenti ametisse nimetamisi nende asemel, kes pensionile jäävad, peavad olema naiste arvelt. ja kui asjale teadlikult läheneda, siis tekib üks teine probleem ja minu peadirektoraadis see on juba tekkinud, nimelt te teate, et ma pean looma omaenda peadirektoraadi ja mul on kaheksakümmend protsenti naisi kõrgetel ametikohtadel ja seitsekümmend protsenti keskmisel tasandil, mis tähendab seda, ma pean meeste kvoodid nüüd sisse viima. jah. võib-olla see on pisuke liialdus, aga siiski, mida see näitab? see näitab seda, et te leiate need naised, kui te lihtsalt vaatate ringi ja otsite neid artikkel üheksateist direktiivis on blokeeritud ja ma ei näe mingit võimalust, kuidas seda deblokeerida. sest siin on vaja ühehäälsust. ja mõned suured riigid tõesti ei taha seda. iga kord, kui ma kohtun ministritega, ma räägin sellest. paraku midagi ei toimu nüüd selleks, et asjast üle saada, on mul kavas selle teema ühte konkreetset aspekti käsitleda, nimelt invaliidsuse puude alane õigusakt. ma arvan, et seda on meil võimalik edasi viia, aga artikkel üheksateist paraku ei liigu kuhugi suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Sinclair. suur aitäh, lugupeetud esinaine, lugupeetud volinik. Ähm, ma eeldan, et me oleme kõik ühel meelel. me tahame, et palgavahe kaoks. sest me kõik usume suulisesse võrdõigusesse, aga oluline on see, kuidas me seda eesmärki saavutame. Ühendkuningriigis oleme me eh, tuhande üheksasaja seitsmekümnendal aastal võtnud vastu võrdse palga akti. me olime esimene tööstusriik, kes seda tegi eh, ning see toimus ilmselgelt enne, kui me eh, selle Euroopa ühendusega siin liitusime. aga nelikümmend üks aastat hiljem on palgaerinevused siiski veel olemas ja see tähendab seda, et me näeme, et seda valdkonda ei ole võimalik seadusandlikul moel reguleerida me nägime hiljuti äh, Euroopa Kohtu otsust äh, autokindlustuse vallas ja see on väga hea näide selle kohta, kus liigselt reguleeritakse ja see toob soovitule vastupidise mõju. ma ütlesin eile seda komisjonis ka, et kindlustusettevõtjad ei vähenda eh, meeste kindlustusmakseid naiste tasemele, vaid eh, viivad naiste kindlustusmaksed meeste tasemele ja eh, kriisi ajal, kus otsitakse sääste ja nii edasi, läheb see asi maksma tavaliste inimeste, eriti just naistele, rohkem raha. seetõttu on tegemist vastutöötava meetmega meet kui me räägime äh, kvootidest äh, ja muust sarnasest, siis ma tahaksin teada, et kas komisjon äh, usub, et seadusandlus on parim viis, sest et sellega tekitatakse ohvreid, sellepärast et kvoodid tähendavad positiivset diskrimineerimist ja diskrimineerimine tähendab ohvreid. me peaksime olema igasuguse diskrimineerimise vastu, sest et vastasel korral te tõesti loote uusi ohvreid. ja ma arvan, et sellega ma ka lõpetan, aitäh! suur aitäh! ma peaksin teile meelde tuletama seda, et eh, me peame oma arutelu lõpetama üksteist kümme, sellepärast et eh, proua Reding peab lahkuma ja eh, meil on kõnelejate nimekirjas veel päris palju inimesi, kaasa arvatud ma ise. ja ma kardan, et ma ise ei saagi sõna siin arutelus. annan nüüd sõna proua Bauerile ja proua Figureidale ja ma palun, et proua Reding äh, tuleks äh, uuesti meie komisjoni äh, selleks, et me saaksime tegeleda nende küsimustega, milleks meil täna aega ei ole olnud. ma loodan, et kolleegid mõistavad, et me peame niimoodi edasi liikuma, sellepärast et see on ainus võimalus, et me saaksime õigeaegselt lõpetada, enne kui proua Volink lahkub. kõigepealt saab sõna siis proua Bauer, nagu öeldud, ja siis pärast seda proua Figureida. palun, proua Bauer suur aitäh! Äh, mul on kaks lühikest küsimust. Äh, ja väljendaksin kõigepealt oma rõõmu, et te meiega siin täna üldse olete, aga tahaksin nüüd äh, küsida oma küsimused kõigepealt, kas teie arvate, et vabatahtlikul alusel on võimalik saavutada läbipaistvust, pidades meeles mitte toimivat eelmise sajandi seadusandlust? ja teine küsimus. Äh, kui äh, te äh, tegelete võrdsus ähm, ametitega, siis mulle tundub, et on väga suured erinevused erinevates liikmesriikides asuvate võrdsusküsimustega tegelevate asutuste vahel. suur aitäh! suur aitäh, proua Bauer, proua Figureido. suur aitäh, lugupeetud esinaine ja suur aitäh ka teile, proua volinik ähm,. väga palju küsimusi on juba ära küsitud. mul on lühike kommentaar, mille ma omalt poolt tahaksin esitada äh, kui me räägime rasedus- ja sünnituspuhkusest ja isapuhkusest, siis parlament on kiitnud heaks teksti. ja ma arvan, et äh, volinik ettepanekul on enamiku parlamendi toetus äh, rõhutamaks äh, seda küsimust ka suhetes nõukoguga. ma arvan, et te peaksite kasutama ära oma rolli nõukogu survestamiseks ja loomulikult see vastus, mille te selle, selle, sellisele survestamisele saate, on midagi, mida me peame ära ootama, aga meie peame ka vaatama, mida meie saame teha selleks ära, et äh, oma seisukohta kuuldavaks teha. me tahame, et see probleem rohkem nähtavaks saaks. me tahame liikmesriikides teadlikkust tõsta selles vallas. lühiajaliselt ma arvan, et see asjaolu, et te täna siia tulite, on väga hea sellepärast et me saame äh, vaadata seda, äh, mida me edasi teha saame. ja teiseks tahaksin mainida üht-teist äh, töökohal diskrimineerimise küsimuses. me ei saa siin rääkida ainult palga küsimustest, diskrimineerimisest. kolleeg Brita Tomson mainis ühte tõsist probleemi mida on ka eelnevalt tõstatatud, nimelt äh, naiste töö väärtustamine. Äh, need ametid, äh, mis naistel on ning need tegevused, mida nad oma töö tege-, töö tegemise raames teevad, ei ole väärtustatud. ja ma arvan, et ääretult oluline on sellega kiiresti tegeleda. meil on vaja metodoloogiat, tegelikult meil on olemas juba erinevad metoodikad, millega saaks äh, teha tööd selle nimel, et naiste tööd tõeliselt väärtustada. ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks äh, neid vahendeid kasutama, Euroopa Komisjon peaks selle küsimusega tegelema ja äh, nad peaksid äh, tagama selle, et ettevõtted väärtustaksid tõesti naiste poolt tehtud tööd äh,, näiteks kas või võrdsusvolinike abil äh,. toetada tuleks huvitavaid algatusi, mis Equal algatuse all on välja tulnud lugupeetud volinik, me öö, ähm, oleme soolise võrdõiguslikkuse instituudi paika pannud, võib-olla me saaksime selle abi kasutada. Äh, me peaksime panema paika meetmeid, et selle teemaga edasi liikuda. Äh, suuresti on naistevastane äh, diskrimineerimine ja vägivald vabandust, vaesus just ebakindlate töökohtade tekitatud ja seetõttu ma arvan, et sellel teemal te peaksite oma sõna sekka ütlema. suur aitäh, annan nüüd sõna taas proua Redingule, et ta saaks nendele küsimustele vastata, tegemist oli nüüd viimaste küsimustega volinikule veel kord vabandan kõigi eest, kes ei ole saanud oma küsimusi esitada, ma loodan, et meil saab olema veel üks võimalus, eh, mil proua Reding siia meie juurde tuleb, et ta saaks eh, meiega pikemalt rääkida. palun, proua Reding, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud esinaine ma püüan äh, anda nii äh, objektiivsed vastused, kui ma saan, äh, kindlustuse küsimusele. see kohtuotsus näitab, kui oluline on põhiõiguste harta. kui me Euroopa tasandil seadusandluse tööga tegeleme, mida see kohtuotsus ütleb? see ütleb, et kindlustusmaksete sidumine inimese sooga on midagi, mida ei ole lubatud enam teha. see tähendab seda, et näiteks autokindlustuse puhul eh, kus mehed maksavad rohkem sellepärast, et on mehed või eh, elukindlustuse puhul, kus naised maksavad eh, vähem sellepärast, et nad on naised. selline olukord ei ole enam tulevikus võimalik, sellepärast et arvesse tuleb võtta äh, Äh, isiku individuaalset riski ning äh, äh, ei tohi arvestada sugu suuruse määramisel. tuleb arvestada haigusi, inimese eelnevat käitumist, need on asjad, mida tuleb arvestada, aga arvestada ei tohi inimese sugu kindlustussektorile antakse kaheteistkümnenda aasta eh, lõpuni aega õigusraamistik üle võtta. Eh, mina mm, kohtun septembrikuus kindlustusettevõtjatega eh, selleks, et näha, kas läbipaistvus on tagatud ning kas meetmete proportsionaalsus on tasa, tagatud mis puudutab kvoote, siis ma olen juba sellega seoses korduvalt juba öelnud, et äh, kvoodid ei ole eesmärgiks, kvoodid võiksid olla äh, vahendiks, tööriistaks, äh, kui, kui muul viisil edusamme ei saavutata. proportsionaalsuse põhimõte on sellega seoses väga oluline ja Euroopa Kohus on öelnud, et mis tahes positiivne äh, tegevus peab olema seaduspärane. me oleme võtnud arvesse äh, pretsedendi õigust äh, naiste ja meeste vahelise õig-, võrdõiguslikkuse vallas ja seetõttu ma teen ka koostööd juriidiliste nõustajatega selleks, et kvootidele Äh, kui me selles suunas tahame liikuda, oleks tõeliselt hea õiguslik alus. mis puudutab äh, isapuhkust, siis te teate, et komisjon äh, leiab, et isapuhkust ei tuleks sisaldada, ei tuleks panna sisse rasedate naiste direktiivi. me oleme aga otsustanud hinnata äh, Ähm, puudusi ja hüvesid äh, isapuhkuse uute meetmete osas selleks, et äh, kui me otsustame äh, seadusloome meetmeid võtta, oleksime me valmis. Te teate, et komisjon on kohustatud viima läbi tõsise mõjuhinnangu enne, kui mis tahes määrus või seadusloomealane dokument ellu kutsutakse Eh, seda tööd tuleb teha nii või naa, enne kui komisjon eh, mingi otsuse saab langetada selles küsimuses. mis puudutab eh, raseduse sünnituspuhkusega edasiliikumist, siis edasiliikumiseks edasiliikumiseks on vaja kahte poolt, kahte osapoolt ja teie osapooleks ei ole mitte komisjon, vaid nõukogu. püüdke nendega hästi läbi saada, see on kõik, mida ma saan siinkohal öelda suur aitäh, lugupeetud asepresident proua Reding. ma ütleksin praegu, et vastavalt algsele päevakorrale eh, pidi meil olema selleks aruteluks aega poolteist tundi. kahjuks aga eh, pidime me seda aega veidi lühendama eh, tunni ja viieteistkümne minutini Äh, mul on väga kahju sellest ja mul on väga kahju, et äh, mõned kolleegid ei saanud äh, sõna võtta. tund aega ja viisteist minutit on tõesti väga lühike aeg nende oluliste teemade arutamiseks vastutava volinikuga ja seetõttu me püüame leida veel ühe võimaluse selle arutelu jätkamiseks. suur aitäh teile, proua volinik, siia tulemast, suur aitäh arutelul osalemast! meil on veel täna päevakorras üks äh, punkt, mida me ei ole arutanud. Äh, tegemist on proua Kratsa raportiga. Äh, see on raport, mis on tehtud teemal naised ja ärijuhtimine see raport äh, puudutab ka väga paljusid küsimusi, mida me just äsja volinik Redinguga arutasime. ja see tähendab seda, et nüüd on meil võimalik veel üks võima-, nüüd on meil võimalik taas neid küsimusi arutada. annaksin kõigepealt sõna raportöörile proua Kratsale, palun palun üks hetk, äh, mul läheb veidi aega. lugupeetud esinaine. Äh, raporti projekt, mida me täna arutame, on midagi, mida tuleks vaadata äh, seoses selle aruteluga, mis meil just äsja proua Redinguga oli ja seda sellepärast, et äh, see dokument äh, räägib sellest, kuidas me saame aidata kaasa äh, suurendamaks naiste arvu äriühingute juhtivkohtadel selles raportis olen ma püüdnud teha selgeks selle, et tegemist on väljakutsega, mille saavutamine tooks kaasa õiglasema ühiskonna ning mis aitaks tagada naiste õigusi väljakutse on äh, oluline tagamaks äh, nende väärtuste äh, austamise, mis meil Euroopas on, eriti just praegusel hetkel, mil me püüame paika panna eeltingimused konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamiseks. oma raportis arut-, rõhutan, oma raportis peegeldan ma mm, naiste praegust olukorda rahvusvahelises ettevõtetes ja Euroopas üldisemalt. ma räägin sellest, et eh, ettevõtete juhatuses ja nõukogudes on eh, naiste arv väike ja ma mainin ka seda, eh, mida saaks ära teha olukorra parandamiseks ettevõt-, ettevõtted äh, saaksid omalt poolt midagi ära teha või siis äh, teiselt poolt äh, saavad juhtivkohtadel olevate naiste võrgustikud midagi ära teha ähm, teadlikkuse tõstmise meetmed on juba üht-teist ära teinud. naiste osakaalu tuleb suurendada. naised ise on äh, aktiivsemaks muutunud ja nad on vahendanud äh, kogemusi, ähm, kogemuste vahetus on toimunud ettevõtete vahel, äh, positiivseid samme on juba ka astutud. aga praegusel hetkel ei ole meil veel tõeliselt veenvaid meetmeid näitamaks, et see tendents ka jätkuda saab, on äh, teatud riigid, kes on otsustanud võtta vastu poliitilisi meetmeid ning äh, kellel on siduvad äh, õigusaktid vastu võetud. kui need õigusaktid tõesti vastu võetakse, ellu rakendatakse, siis ettevõtted ka kohaldavad neid ja seda siis juhul, kui nendes dokumentides on äh, naiste arv äh, juhatustes äh, ette antud. Norras kahe tuhande neljandal aastal ähm, võeti vastu ähm, sellesisuline seadus ja tulemused on positiivsed ettevõtete juhtivkohtadel on Norras rohkem naisi nüüd ka Euroopa Liidu siseselt on riike, kes on selliseid seadus, seadusi vastu võtnud, näiteks Hispaania ja ka Prantsusmaa on hiljuti samasisulise seaduse vastu võtnud. ka Itaalias ja Saksamaal on toimunud arutelud mm, selles vallas. Saksamaal eh, taheti sisse viia naiste kvoodid eh, föderaaltasandil ja ka liidumaade tasandil näiteks Bayeri liidumaa minister on äh, selle algatusega välja tulnud ning äh, kõik äh, arengud näitavad siiani, et inimesed on seda probleemi hakanud teadvustama. nähakse, et vaja on äh, midagi ära teha tõesti selleks, et naisi oleks rohkem esindatud ettevõtete tippkohtadel. raportis äh, esitame küsimuse, kuidas äh, seda dünaamilist liikumist saaks üle-euroopaliselt jätkata Euroopa Liidus on regioonid ja riigid, kus selle teemaga ei ole eh, poliitiliselt ja eh, juriidiliselt eh, veel tegeletud ja ka ettevõtted ise ei tegele selle teemaga kuidas oleks võimalik kasutada ära neid positiivseid sõltumatuid ettevõtete poolt tulevaid algatusi, mis praegu on ka juba aset leidnud, kuidas seda kõike, mida ettevõtted on vabatahtlikult juba teinud, oleks võimalik ära kasutada selleks, et luua üle-euroopalist lisandväärtust? me peame arutelus keskenduma järgnevale. tegemist on väga paljulubava lähenemisega Euroopa Komisjon on juba otsustanud äh, selle teemaga tegeleda, nagu volinik ka meile äsja ütles. ka rahvusvaheline ja Euroopa ajakirjandus äh, on seda teemat hakanud kajastama, niisiis arutelu toimub ja me ei tohiks äh, seda ähm, dünaamilisust äh, kaotada, me peaksime sellest kinni haarama ja seda võimalikult palju tugevdama. oma raportis äh, ütlen ma, et me peame konsulteerima ettevõtetega, kui me räägime nendest algatustest, mis ettevõtetes on tehtud. seda selleks, et saada positiivseid näiteid saavutatu kohta. positiivseid algatusi on juba kasutatud, aga seda infot, mis me saame, tuleb ka üldistada. ettevõtted peavad äh, mõistma, et äh, selle dünaamilise liikumisega on vaja edasi tööd teha. inimesed peavad mõistma, et naised saavad omalt poolt äh, vägagi positiivse panuse anda ettevõtted on ka näinud oma kogemustest, et naised on suurepärased juhid naised saavad väga palju omalt poolt ära teha ettevõtete heaks. Neil on piisavad pädevused, piisavad kvalifikatsioonid, naised on hästi haritud. naised peavad lugu detailidest, nad suudavad äh, üksmeelele jõudmist lihtsustada, nad on valmis äh, innovatsioon, innovatsiooni toetama Eh, nad on eh, valmis eh, personali mitmekesistama. Need on aspektid, mis on väga olulised selleks, et Euroopa muutuks konkurentsivõimeliseks ja jääks selleks üleilmsel tasandil. aga ettevõtted ise peavad ka seda mõistma. meie peame tegema kõik selleks, et see mm, saavutada. meil on vaja eesmärgistatud programme juhul, kui ettevõtted seda ise kõike saavutada ei suuda. praegusel hetkel me tuleme välja algatustega Euroopa tasandil, eh, mille eesmärgiks on eh, panna paika siduvad ja mõõdetavad eesmärgid. raportis eh, me ütleme ka, et liikmesriigiti on väärtused erinevad ja ettevõtted mm, ja ärikultuur on eh, erinev liikmesriigiti. Eh, on eh, ka täiesti meestest koosnevaid ettevõtteid, eriti just transpordi vallas ja mujal, seal väga palju naisi esindatud ei ole ja me peame need meetmed panema Mm, töötama erinevate mudelite heaks lisaks on riigiti erinevad ka äh, õigussüsteemid, millel ettevõtted äh, rajanevad, lisaks on ettevõtetel erinevad äh, juhatuse mm, struktuurid, vormid. meil on vaja sellist lähenemist, mis oleks paindlik, aga samas meil on vaja ka mõõdetavaid tulemusi. kui me ütleme Ehm, ehm, et eesmärgiks on kolmkümmend protsenti, siis nendele riikidele, kellel on eh, esindatus juba kakskümmend protsenti, see eh, eesmärk ja probleem ei valmista, aga on liikmesriike, kellel esindatus on praegusel hetkel palju väiksem, näiteks võib-olla ainult kaks protsenti ja neile valmistaks kolmkümmend protsenti suurt probleemi, me peame selle erisusega ka arvestama me peame mõtlema ka sellele, et kui poliitilisi meetmeid kavandatakse, siis ei saa ähm, panna eesmärgiks ainult äh, naiste esindatuse juhatuses ähm, oluline on äh, toetada just neid naisi, kes on ettevõtetes ka juba karjääri teinud, ennast tõeta-, tõestanud me ei taha anda ettevõtetele äh, vabandust väljaspoolt naisi palgata. Äh, ma pean silmas selliseid naisi, kes lihtsalt tuuaksegi väljaspoolt sisse juhatusse oluline on äh, tunnustada neid naisi, kes on ettevõttes juba karjääri teinud, äh, andes neile siis äh, koht juhatusest. see tähendab seda, et ettevõtted peavad võtnud arutlusele meetmed, et naised oleks esindatud sobivatel ametikohtadel nii keskastmes kui ka juhatuses juhatuses äh, on hea, kui on selliseid naisi, kes on teinud varem tööd ka äh, näiteks keskastme juhina või muudel ametikohtadel ettevõttes. meil on äh, vaja poliitilist algatust. ja oluline element on ka see, et meil on vaja kindlasti tasakaalustatud lähenemist on äh, naisi ja mehi, kes äh, oma kvalifikatsiooni ja oskuse tõttu istuvad kuni äh, kümne ettevõtte juhatuses. ja see tähendab seda, et need ametikohad on nii-öelda blokeeritud naistele, kes võiksid ka neid ametikohti pidada ühesõnaga, ma hakkan lõpetama, ma leian, et meie lähenemine peab olema tasakaalustatud. me eh, peame arvestama, et meie lähtepunktid erinevatel tasanditel on erinevad, aga meil on vaja laiahaardelist ühtset lähenemist. Eh, kui me seda põhimõtet järgime, siis me saame Eh, oma eesmärgi täita ja saame saavutada käegakatsutavaid tulemusi, siis on meil võimalik eh, tõesti toetada neid naisi, kes eh, väärivad sellistel juhtivatel kohtadel töötama. aitäh! Katsa oh.! suur tänu, proua Kratsa! niisiis, nüüd saab sõna proua Kosta. suur tänu, esinaine! ma vabandan, kuna ma pean lahkuma, kuid ma siiski tahtsin võtta sõna lühidalt proua Graatsa raporti kohta. see on suurepärane raport ja ma nõustun ka tema viimase märkusega, kui ta ütles, et kogu see teema naised äriühingute juhtkonnas on oluline teema kuid seda ei tohiks kasutada ettekäändena äh, blokeerimaks inimeste karjääriredeli tõusmist firma sees. ja eriti VKE-d on need, kes toovad väljaspoolt sisse inimesi ja töötajaid. ma arvan, et äh, see raport äh, saab suure tähelepanu osaliseks, seda mainis ka volinik, ja ma usun ka, äriühingute juhtimise teema muutub üha olulisemaks ja ka eh, IMCO komisjon tegeleb sellega. ja ma usun, et rõhuasetus, eh, et naisi tuleks rohkem kaasata äriühingu juhtkonda, otsustusprotsessi on oluline. eelmisel korral jäime ühe häälega kaotajaks ja on vaja nüüd rõhutada, et ka teised komisjonid mõistaksid selle olulisust. on väga oluline tagada, et üks takistus naiste edutamisel juhtkohtadele äriühingutes seisneb selles, et et teinekord on Äh, füüsilisest isikust ettevõtjatel naistel väga raske sobituda äriühingute organisatsiooni struktuuri ja kui me räägime nüüd äriühingutest, võib-olla oleks vaja mingisugust toimimisjuhendit või nõnda Euroopa sinise lipu kava, mis tunnustaks neid ettevõtteid, kes peavad kinni äriühingute juhtimise juhtimistoodeksist ning peavad kinni perekonnasõbralikust töökorraldusest. ja pidevalt võimaldavad naistel osaleda jätkukoolituses, et nad saaksid oma karjääriredelil edeneda. väga on oluline on mõelda ka sotsiaalmajanduslikele aspektidele. sest mittetulundusühingud, kooperatiivid on sellised ettevõtted, kus naised sageli juhatusse ei kuulu, kuid tuleks ka neid ettevõtlusliike ergutada ja samuti tuleks äh, ergutada, et naiste osakaal ka äh, kommunikatsiooni ja meediavaldkonnas suureneks. Mm, Mm, naiste osakaal loovtööstuses, reklaaminduses on oluline ja ka komisjonides esindatus. väga sageli Itaalia meedia groteskselt äh, kajastab naiste rolli nendel juhtkohtadel. ja teiseks oleks oluline, et ka piirkondlikud omavalitsused saaksid Euroopa Liidult rahalist toetust, et soodustada naiste ettevõtlust. ma olen olnud tunnistajaks väga paljudele huvitavatele eksperimentidele ja väga palju saab ära teha ka koha peal, et rohkem kaasata naisi ettevõtete juhtimisse, sealhulgas ka sisserännanud naisi ja ma arvan, et ka neid aspekte tuleks raportis kajastada. tänan, proua Kosta. järgmisena proua Šeskova. mina olen selle raporti variraportöör. ka mina olen kogunud suhteliselt palju statistilisi andmeid ja tutvunud mitmete analüüsidega ja Tšehhi Vabariigis on olukord järgmine naiste osakaal eh, juhtivatel ametikohtadel ettevõtetes on ainult üheksa koma viis protsenti, mis on väga madal määr. ma olen isiklikult veendunud, et peamiseks põhjuseks on iganenud eh, soo stereotüübid, et naised eh, peavad tegelema kodutöödega ning hoolitsema laste eest ja tooksin ühe näite eile ma jälgisin ühel veebilehel arutelu, Tšehhi veebilehel, ja seal tehti selliseid avaldusi nagu näiteks kuidas ma saaksin Euroopa Parlamendi liikmeks, kui mul ei ole lapsi? seega taolised soostereotüüpe on mitmesuguseid ja nendel on ka oma tagajärjed ja üks olulisemaid tagajärgi ongi naiste vähene esindatus juhtivatel ametikohtadel. Ähm, meestel on nagu rohkem aega. ja üks eeltingimusi on, et kui keegi soovib äh, juhtival kohal töötada, siis ta peab ööpäevaringselt olema kättesaadav niimoodi saan mina sellest teemast aru ja ma usun, et äh, võti selle probleemi lahendamiseks peitub just nendes aspektides. ma tahaksin tänada raportööri suurepärase raporti projekti eest. kui tahaksin kommenteerida kolmandat punkti. Äh, ma näen siin teatud mõttes probleemi. ma oma isiklike kogemuste põhjal tean, et mehed suhtuvad sellistesse tegevjuhtide ametikohtadesse kui au nimetusse. ja kolmandas punktis rõhutatakski, et, et taolised au ametikohad eksisteerivad, kuid samas tuleks mõelda ka sellele, et et äh, tuleb mõelda selle peale ka, kuidas naised saaksid pere- ja tööelu ühitada. ja ma arvan, et me peaksime rõhutama siinjuures, et kõige tähtsam on tagada lapse hoiuvõimalused, eriti väikelaste hoiuvõimalused. võib-olla me saaksime siin sõnaselgemalt välja tuua selle mõtte et kõige parem viis lapsevanemate toetamiseks ja võimaldamaks neil teha pikki töötundi on luua ettevõtete juures lapsehoiudi võimalused nagu laste sõimed. punkt seitse A. Äh, siin räägitakse mitmesugustest äh, majandusaspektidest ja õiguslikest aspektidest liikmesriikides, mida kõike tuleks arvestada kuid ma arvan, et eh, seda osa tuleks täiendada. igal liikmesriigil on oma õiguslik alus ja selles valdkonnas harmoneerimist ei toimu. liikmesriikides ettevõtted tegutsevad erinevate eeskirjade alusel. ma tooksin teile näite Tšehhi Vabariigist. Äh, ettevõtte juhid, juhatused, erinevad nõukogud, kõik need erinevad juhtorganid täidavad erinevaid ülesanded, kuid tegutsevad erinevalt õiguslikust alusest lähtudes. ja seetõttu on oluline arvestada ka sellega, et et me peame täpselt määratlema, mida me mõtleme ettevõtete all, äriühingute all, millistelt ettevõtetelt, äriühingutelt me neid kohustusi ootame. meil on vaja täpselt ettevõtte määratlust, eh, mis võtaks arvesse ka erinevates liikmesriikides kehtivaid erinevaid õiguslikke olukordi. Eh, meil on olnud statistilisi andmeid, me oleme mõtelnud erinevate kriteeriumite peale ja oleks hea, kui variraporteerijad uuesti kokku tuleksid ja arutaksid, kuidas tänapäeval oleks võimalik reguleerida neid aspekte, kuidas oleks võimalik harmoneerida, kuidas on võimalik koostada selged standardsed toimimisjuhendid, äh, millest saaksid need ettevõtted, äriühingud, äh, millele me viitame, toetuda, kui me räägime, et nendes äriühingutes oleks vaja teatud protsent naiste esindatust juhataja. proua Viir, palun. tänan, proua president. ka mina olen selle raporti variraportöör ja olen selle raporti põhjalikult paar korda läbi lugenud ja ütlen kohe, et mulle see meeldib ja väga raske on siia tegelikult midagi juurde lisada, sest erinevad küljed on leidnud head kajastamist. hiljaaegu toimus Davosis ärimaailma tippude nõupidamine kus ei ole tipud mitte rahalise suuruse järgi järjestatud vaid enamus ikkagi innovaatilise eh, tegutsemisviisi järgi ja loomulikult on hea meel et meie raporti tegemine ja seal välja öeldu langeb kokku eks see annab lootust et eh, need eesmärgid, mida raport püstitab, mida me kõik oleme püstitanud naiste suurema osaluse saavutamiseks, kergemini sorry, eh, kergemini realiseeruvad, kuid ma tahaks siinjuures rääkida meie poliitilisest eliidist, eh, valitsustest. minu riigis olid möödunud pühapäeval või tähendab nädal tagasi valimised praegu käivad koalitsiooniläbirääkimised ja valitsuse moodustamised ja me oleme päris kindlad oma riigis et kui me saame ühele olemasolevale naisministrile teise juurde siis protsent tõuseb kümneni kaks naist protsent on võib-olla uhkem kui kui arv ja loomulikult jääb nende kanda kultuuriministeerium ja muu Eh, niisugune, mida ühiskonnas eriti ei väärtustata ja kus ka rahadega on alati raske. nii et küsimus hakkab poliitilisest suuna võtmisest ja kui valitsus ei näita ise eeskuju, siis on nendes riikides tegelikult väga raske selle hea raporti häid mõtteid ellu viia. ma küsisin täna voliniku käest, et kas ta leiab mingisuguseid juriidilisi Eh, klausleid mis paneksid riigid seda täitma no täna sellega alles tegeletakse ja ja niimoodi eh, läheb aeg mul on hea meel et meil siin parlamendis on selge poliitiline tahe asja edasi lükata ja ja me näeme ka seda et mitte vahendina number üks ei ole alati kvoot vaid ära toodud on hulgaliselt ka muid eh, vahendeid mida saab kasutada ja mis võivad viia vast selleni et ainult kvoodiga vabandage väljendusest lagi pähe põrutamine aga mõned ühiskonnad seda niimoodi võtavad ei olegi eh, vajalik. nii et tänan veel kord raportööri ja ja loodan et me võtame hea dokumendi vastu ja see paneb asjad liikuma kiiremini ka minu koduriigis. Eh, suur tänu, esinaine, ütleb proua Bastos ma tahaksin kõigepealt õnnitleda proua Kratsat selle raporti puhul ja tahaksin ette lugeda Äh, sõnumiga proua Moran Chartier äh, ja ta palus mul selle ette lugeda tema nimel, kuna ta ei saa ise täna kohal olla. tal toimub äh, teise komisjoni koosolek ja seetõttu kaks koosolekut langesid kokku. ma tahaksin öelda proua Kratsale, et ta on teinud äärmiselt väärtuslikku tööd naiste olukorra kirjeldamiseks ettevõtete otsustusorganites ja juhatustes ja ta on välja toonud ka meie murepunktid, et naiste esindatus otsustavates juhtorganites on liiga madal ja lahendus, mis on väga oluline meie kõikide jaoks ja mida ka raportöör on väga hästi välja toonud, on, seisneb selles, et tuleks soodustada pere ja tööelu ühitamist ja seda viisil, mis võimaldaks vastavat kvalifikatsiooni omavatel naistel tegelikult edeneda oma karjääriredelil, kuni nad tõusevad juhtorgani tasemele. raporteeri soovituste kohta ütleksin, et, et need on ajendatud väga mõistlikust lähenemisest ja nagu ka volinik soovitas, soovitab raportöör et me kõigepealt soovitaksime ärijuhtidel jälgida hea tava ähm, naiste osaluse tõstmiseks juhatuses. minu arvates see on väga mõistlik lähenemine. ja teiseks, kui selle hea tava juurutamise läbi me ei saavuta vabatahtlikkuse ala alusel soovitud tulemusi ettevõtetes, siis viimase abinõuna no, tuleks mõelda kvootidele vähemalt ajutise meetmena. ma tahaksin õnnitleda proua Krootsat selle eest, et ta on need mõtted väga selgelt oma raportis välja toonud ja loeksin nüüd ette äh, proua Elizabeth Morin-Chartier sõnumi. ma tahan avaldada oma täielikku toetust proua Kratse poolt koostatud raportile ja õnnitleda teda suurepärase töö puhul, mis minu arvates vastab hädavajalikele muudatustele konkreetsetes punktides. esiteks, liikmesriigid peaksid investeerima neidude noorte naiste haridusse ja koolitusse. kahjuks nende karjäärid ei peegelda ähm, õigesti nende oskusi ja kvalifikatsiooni kui ühiskonnas viiskümmend protsenti tema äh, tarkusest ja viiskümmend protsenti tööjõust kuluks ja majanduskriisi tingimustes tuleks sellele eriti mõelda, seetõttu tuleks toetada naiste juurdepääsu vastutavatele ametikohtadele. teiseks, ettevõtted, kus on juurutatud soolise võrdõigusega poliitika ja kus edendatakse naiste juurdepääsu juhtivatele ametikohtadele, on suutnud paremini ellu jääda majanduskriisi ajal ja seda dünaamikat tuleks edasi arendada ja sellest saame kasu me kõik. kolmandaks, ma toetan proua Kratsa ettepanekuid. ka mina soovin, et naised mõistaksid, et nende tööd tunnustatakse nende oskuste ja pädevuste põhjal aga ma pean siiski möönma, et kui me ei kehtesta mõõdetavaid eesmärke, mida tõesti on võimalik mõõta, siis meil on võimatu saavutada naiste olukorra paranemist ja nende osakaalu suurenemist Euroopa äringute juhtkonnas. ja seetõttu ma tahaksin tänada raportööri tehtud ettepanekute eest, mida ma toetan ja tahan rõhutada, et me peaksime liikuma samas suunas äh, ka riiki ettevõtete osas Tack, Mrs. Bastos. Och då går ordet till Mrs. Matera. Ma tänan, proua Bastos. Ja nüüd saab sõna proua Matera. Condivido. Suur tänu. Ma olen nõus ja toetan kahel käel neid põhjusi, miks proua Kratsa on selle raporti koostanud ja tegemist on tõesti suurepärase raportiga ja äärmiselt aktuaalse raportiga just täna, mitte ainult siin parlamendis, ja Euroopa Liidus, vaid ka üksikutes Euroopa Liidu liikmesriikides, näiteks Itaalias. täna äh, Itaalias senat hääletab äh, eelnõu üle, kus käsitletakse just naiste kvoote era- ja avaliku sektori ettevõtete juhatustes. nii et ma tahaksin öelda äh, proua Kratsale, et me peame olema otsustuskindlamad ja võib-olla on meil vaja ka ad hoc fiskaalpoliitikat rakendada nendele äriühingutele, kes on valmis äh, juhatustesse naisi rohkem kaasama. jah, naised seisavad ju naiste huvide eest, et paremini ühendada pere ja tööelu ja mina olen eelarveraportöör kaks tuhat kaksteist osas ja e, me toetame pilootprojekte, mille kaudu antakse stiimuleid just sellistele meetmetele, mis võimaldavad paremini pereelu, tööeluga naistel ühitada. ma tänan, proua Matera. ma panin ennast ka sõnavõtjate nimekirja ja alustan sellest et ütlen, et ka mina olen variraportöör sel teemal. tahan tänada proua Kratsat raporti eest, mis minu arvates tõesti on võtnud õige lähenemisviisi. ta on kõikehõlmav äh, ja variraportöörina minu arvates seal ei olegi valdkondi, mida oleks vaja veel juurde tugevdada nii et enamus on juba kõik raportisse sisse läinud, mida me tahame seal näha. aga vaatame, mida annavad arutelud, võib-olla saab veel midagi tekstis paremaks muuta. ma tahan ka kiita proua Kratsat selle eest, et ta äh, sel teemal võttis raportit kirjutada. see on ju väga aktuaalne teema, väga palju arutatakse asja meie ühiskonnas, väga palju toimub selles valdkonnas. ja selle raporti kaudu eh, ju tõuseb teadlikkus ka muude soolise võrdõiguslikkuse küsimuste üle, sest tegelikult me ju räägime naiste oskustest ja pädevustest ja nendest võimalustest, mis naistel on. praeguses mõttevahetuses on ka arutatud, kas äriühingutel on majanduslikult kasulik naisi rohkem juhtkonda edutada. tegemist on väga tähtsa argumendiga meil on vaja ettevõtetes paremini rakendada naiste oskusi ja sest sellel on ka majanduslikult positiivne mõju. see on üks väga tähtis argument, aga on veel üks argument, nimelt võrd, võrdsus, võrdõiguslikkus laiemalt. võrdõiguslikkus ka äriühingutes on tähtis teema. võrdõiguslikkus on inimõigus, meestel-naised peavad olema ühesugused võimalused. nii et ma leian, et see on veel üks argument selles mõttevahetuses. tähtis on näidata, et ettevõtetel on majanduslikult kasulik kaasata rohkem naisi juhatustesse. tihtipeale me räägime sellest, kui tugevad on soolised stereotüübid. tihtipeale mehed ja naised on ka erinevates ametiühingutes tegevad, nii et ka siin on vaja stereotüübid murda. tähtis on, et me palju positiivsemalt läheneksime sellele teemale. siin räägiti eh, kolmandast punktist eh, selles raportis, et ei et ei tohiks lihtsalt aunimetusi ja auametikohti jagada naistele. jah, tähtis on võtta see esialgne lähenemisviis, mille proua Kratsa on kasutusele võtnud, et naised tõesti ei tohiks olla mingid kvoodinaised aukohtadel, vaid tõesti nad saavad oma ametikohad tänu oma oskustele, oma pädevustele, nii et ma täielikult toetan seda kolmandat punkti siin raportis. aga nüüd, mis puudutab kvoote. mina leian, et kvoodid on vajalik instrument, mille kaudu on võimalik olukorda muuta. ma ei leia, et see praegune olukord on rahuldav. üheksakümmend seitse protsenti suurfirmade juhtidest on mehed. ma ütleks, et siin on midagi väga valesti ainult kolm protsenti naisi on pädevad, et suurettevõtteid juhtida. ma ei arva, et see õige oleks. nüüd, et olukord muutuks, minu arvates on vaja kasutada kvoote. sellega me saame likvideerida sellise tasakaalustamatuse ja olen täiesti nõus proua Kratsa lähenemisviisiga. loomulikult äriühingutel peab olema võimalus ise siin midagi ära teha ja vaeva näha, aga kui nad seda ise ei tee, siis peame meie tegutsema ja kasutama ka kvoote instrumendina. nii et veel kord suur tänu proua Kratsale suurepärase raporti eest. Äh, proua Wertmann, palun, teil on nüüd sõna uh,. suur tänu. ma tahaksin paaril aspektil peatuda ja mul on selline mulje, et Tšehhi ja Austria on üsna sarnased oma lähenemisviisi poolest kui ma kandideerisin, siis mulle ka öeldi, et minust saab halb ema. minu tütar on kuueteistaastane. ja ma pean ütlema, see on juba täiskasvanud tütar ja peab ütlema, et väikelaste ema olla on teine asi. väga palju on stereotüüpe ka meil Austrias ja ma olen täiesti äh, nõus, et naised peavad oma laste eest hoolitsema. aga miks eh, mitte mehed eh, ka ei peaks seda tegema, oma laste eest hoolitsema ja kodu eest hoolitsema, nagu naised seda teevad, ma ei näe, et siin oleks mingit vahet. mehed peaksid ka näitama, mida nemad suudavad selles valdkonnas ära teha ja kõigepealt andma naistele võimaluse asuda tööle kõrgetele ametikohtadele, nad ei ole ju, naised ei ole halvemini kvalifitseeritud kui mehed. ja me kuulsime, mida ütles volinik täna. kvoot võib olla ainult abivahend. selle ajani, kuni meil tekib tõesti selline fifty-fifty olukord. ja need koolid aitavad meil selles suunas edasi liikuda nüüd veel üks märkus, kolmas lõige selles raportis, jah tõesti ei peaks olema äh, seda ametinimetust, seda aua äh, nimetust korras. aga tähtis on, et naised tõesti oma ametioskuste tõttu satuksid kõrgetele ametikohtadele. nüüd neljas, edasi pereelu ja tööelu ühitamine. ma tahaksin rääkida sellest ka, mida proua Mateera ütles äh, maksusoodustuste kohta, jah, suurettevõtetele tuleks anda maksusoodustusi, kui nad eh, loovad ettevõtte juures eh, lastesõimi, lasteaedu, et naised tõesti saaksid kõrgel ametikohal töötada. ja siis tööpäeva lõpul oma lapse lapsesõimest ära võtta nii et meil on vaja palju ära teha veel, et võrdsust tagada. ja me teame ju väga palju naisi on meil väga kvalifitseeritud, samas saavad sama töö eest vähem töötasu. ja paraku ei ole see nii ainult mitte minu koduriigis, vaid ka paljudes teistes riikides. suur tänu, proua Zaborska. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som eh, chcela vyzdvihnúť eh, prácu pani Kraca. Suur tänu. kõigepealt ma tahan tänada proua Kratsat tehtud töö eest see raport on väga hästi tasakaalus, siin on väga palju kasulikke aspekte välja toodud ja tõesti, see teema on väga mitmetahuline. aga koondaksin tähelepanu ühele aspektile ja raportis on sellest ka juba juttu olnud, nimelt kui mehed ja naised ei saa võrdseid tingimusi osalemaks ühiskonnaelus. siis paraku jääb kasutamata tohutu potentsiaal meie ühiskonnas nii et tõesti, praegu on meil see potentsiaal olemas ja seda ei kasutata, mis tähendab seda, et meil on vaja leida probleemile kõikehõlmav lahendus, kasutada ära kõik vahendid, mis meie käsutuses, et äh, lahendada probleem ja ühiskonnale sellega kasu tuua. proua Reding hiljuti ka rääkis samadest asjadest. proua Kratsa viitab äh, Hispaaniale, Belgiale, Saksamaale, mõnedele Euroopa Liidu liikmesriikidele kus üritatakse kasutusele võtta kvoote ja muid meetmeid, tagamaks, et naised oleksid paremini esindatud eraettevõtetes. kui me nüüd vaatame meetmete tähtaegu, siin räägitakse aastast kaks tuhat neliteist näiteks. ja isegi, kui see kõik väga kiiresti ei toimu, ometi oleme me õigel äh, teel. proua Reding ütles, et aastaks kaks tuhat kaksteist me ei saavuta oma eesmärki veel. Äh, kui meil ei õnnestu see aastaks kaks tuhat kaksteist äh, vabatahtlike meetmete kaudu, siis tuleb pärast seda rakendada seadusandlikke meetmeid. ma arvan, et iga riik peaks siin oma viisi leidma ja sellisel juhul vastuseis ei saa olema nii suur. oleks ju häbilugu, kui kui vastuseis tekiks. me peame rääkima sellest teemast ja oma tööd edasi tegema, me peame läbi murdma tõketest, mis meil on. mina olen veendunud, et need instrumentid ja ressursid, millest proua Kratsa räägib neljandas lõikes, tõesti võivad anda tõelise panuse ja parandada olukorda ning võimaldada naistel äh, murda välja ettevõtete juhatuste korrustele. proua Kratsa on võtnud selle teemale kõikehõlmava lähenemisviisi ja ma usun, et teda toetatakse. ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja. Thank you very much, madam chair. suur aitäh, lugupeetud esinaine asepresident äh, Reding juba rääkis sellest, kui pühendunud ta on sellele teemale ja kuidas ta äh, tegutseb äh, otsuste tegemisprotsessis selles vallas. nagu te teate, siis see, tema tegevus põhineb ka naiste ja meeste vahelise võrdsuse strateegial, mille komisjon vastu võttis. me tervitame sellega seoses seda raportit, mida teie ette valmistate mõned sõnad äh, selleks, et tuletada teile äh, meelde seda, et nii minevikus kui ka praegu komisjon toetab ka finantsinstrumente äh, ja mm, tõukefondide tegevusi selles vallas. me oleme tegelenud liikmesriikides teadlikkuse tõstmisega projektide läbi Euroopa Sotsiaalfond ja tõukefondid üldiselt Äh, on mänginud väga olulist rolli äh, naiste olukorra parandamisel otsustuse tegemisprotsessis ja te teate seda kindlasti ka. Äh, veel üks asi, meil on andmebaas naiste kohta otsustuse tegemisprotsessis ja juhtivatel kohtadel. meil on muidugi eesmärgid ja progressi eesmärkide suunal on vaja muuta. meie oleme väga pühendunud jätkamaks tööd andmete kogumisel selles väga olulises küsimuses ja iga-aastaselt äh, äh, me mm, konsulteerime selle andmebaasiga ja me, nagu te teate, oleme me välja tulnud äh, raportiga või aruandega, mille koopiad on siin ka teile kättesaadavad ja see dokument puudutab siis ka naiste rolli ärijuhtimises. suur aitäh teile! suur aitäh, proua Tomas, ja teile! annan nüüd sõna proua Kratsale et ta saaks äh, omalt poolt äh, arutelu kokku võtta. suur aitäh, lugupeetud esinaine. mul on väga hea meel äh, kõikide nende kommentaaride üle, mida ma kuulsin ja minu jaoks on tegemist positiivse märgiga mis annab mulle julgustust liikuda edasi äh, raporti lõppversiooni poole. mida proua Kosta nüüd ütles? ta on küll lahkunud juba, aga ma tahaksin öelda, et äh, see reguleerimisala puudutab äh, ärijuhtimist. proua Kosta mainis olulist asja, mida äh, äh, siin raportis äh, ka kajastatakse naised ja nende mõju ühiskonnale, see kõik ei kehti mitte ainult suurtele ettevõtetele tegelikult. ma tahaksin, et see, millest me siin räägime, kehtiks ka väikeettevõtete puhul ja sotsiaalsektoris tegutsevate ettevõtete puhul. võib-olla ei peaks see nende puhul olema siduv, ähm, võib-olla tuleks ähm, lihtsalt öelda, et nendes sektorites tegutsevate ettevõtete puhul peaks olema naised esitatud, esindatud ja seda siis mittesiduval viisil. Äh, Protseskova äh, viitas siin punktile kolm, ähm, lõige kolm, millest siis proua Tšestkova rääkis kohad juhtorganites. et seal peavad olema esindatud nii naised kui mehed. mina olen esitanud muudatusettepaneku, mis äh, ütleb, et Ähm, et äh, me peame äh, tagama selle, et see artikkel ütleks, et äh, naisi edendatakse firmasiseselt, et edutatakse neid naisi, kes on juba ettevõttes karjääri teinud. me peame keskenduma just ettevõtetes töötavatele naistele, inimestele proua Tšeskova mainis veel üht-teist. töö ja eraelu lihtsustamine, töö ja eraelu ühildamise lihtsustamine, aga vabandust. Äh, siin me peame esmajoones mõtlema laste peale, eriti just väikelaste peale loomulikult äh, peame me mõtlema sellele, kuidas äh, toetada Barcelona eesmärkide saavutamist. ma arvan, et me ei äh, peaks keskenduma ainult väikelastele, ettevõtted peavad oma töötajate vajadustele natuke laiemalt keskenduma. loomulikult on mm, väikelaste puhul vajadus eriti põletav, aga seda võib-olla siin artiklis ei peaks otse nagu välja tooma. Francesca mainis ka erinevate liikmesriikide erinevaid äh, tavasid ja nüüd lõige seitse B. siin ma ütlen, et mitmekesisus tuleb arvesse võtta ning et arvestada tuleb äh, erinevate lähtekohtadega, ettevõtjate suurusega ja riikide ja piirkondade eripäradega. ma räägin siin erinevatest äh, piirkondadest. on äh, ettevõtteid, kus erinevate regioonide puhul on erinevad eeskirjad kui seda äh, lõiget tuleb täpsemalt sõnastada, proua Tšeskova, siis äh, ma teen seda hea meelega. proua Viir ei ole kahjuks äh, enam siin, aga tema rääkis punktist kaheksa. me tahame, et meil oleks konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid Äh, võib-olla saab siia lisada sõna legislative, äh, legislatiivsed. Äh, ma olen ka seda meelt. ma tahaksin tänada proua Paslast ja proua Morääni. proua Morään mõtleb meie peale, vaatamata sellele, et ta siin kohe hetkel kohal ei ole. ja see aitab kindlasti liikmete hulgas ühtmeelt saavutada. proua Matera Teie äh, rääkisite vajadusest aidata neid ettevõtteid, kes äh, on valmis äh, takistusi eemaldama. võib-olla võiks vaadata seda sõnastust, mis kajastab seda, et kõik liikmesriikide vahendid tuleb kasutada. me tahame kutsuda üles liikmesriike võtma tarvitusele vajalikud meetmed selleks, et aidata naisi tuur-, tööturul hoida ning et edendada nende karjääre. on oluline, et see kõik ka praktikas realiseeruks. proua Wertmann teie poolt oli lõike kolm osas Äh, mõned kommentaarid, väärtuslikud kommentaarid. Äh, paljud kolleegid on äh, maininud üht-teist lõike kolm kohta ning rääkinud era- ja tööelu ühildamise küsimusest. sel teemal on tehtud ka mitmeid uurimusi, aga näib, et Äh, isegi kui seda arvnetades väljendada ei saa, on siin ikkagi öeldud, et äh, probleem ei seisne era- ja tööelu äh, ühildamises. seda ühildamist tuleb loomulikult lihtsustada, sellele tuleb kaasa aidata. esmajoones on siin tegelikult küsimuse all ettevõtte kultuur ainukeseks probleemiks ei ole ainult see konkreetne tõke, noh, lasteaiakohtade puudus ja nii edasi, ehm, me peame siin võtma arvesse sotsiaalpoliitika meetmeid ja esmajoones tuleb ikkagi rääkida ettevõtete ehm, toimimiskultuurist. Ehm, naised ise peavad Äh, endale ambitsioonikaid eesmärke seadma ning nende poole püüdlema äh, ning äh, nad peavad ise püüdlema nende kõrgemate ametikohtade poole. me tahame, et see oleks aktuaalne ka Euroopa tasandil me ei rahulda ainult liikmesriikide algatustega, aga loomulikult liikmesriigid peavad endale sellesisulisi kohustusi võtma kui nad ähm, ähm, seda äh, teevad, siis võib-olla on Euroopa tasandi meede isegi vastutöötav eesmärgile. ühesõnaga, peame ka liikmesriikme, liikmesriike, liikmesriike veenma no, Äh, ka meedia mängib siin olulist rolli, äh, meedia abil saab teavitada liikmesriike vajadusest midagi ette võtta ja liikmesriik saab veenda äh, võtma vastu meetmed, mis täiustaksid Euroopa-üleseid meetmeid. ettevõtteid tuleb ka teavitada sellest, mida nad teha saavad. ma tahaksin öelda ka seda, et kvoodid eh, on midagi, mida peab ka ühenduse organites eh, vaatama. Euroopa Keskpank, Euroopa Investeerimispank eh, ja on veel ameteid, kes liituvad mm, väärtpaberite järelevalveorgan näiteks. meil on vaja sellega seoses uusi eeskirju. Euroopa ametite äh, ka seoses peavad ka olema sarnased äh, eesmärgid paika pandud. me peame kõigepealt muidugi kodus asjad korda seadma, enne kui midagi teistelt nõudma hakkame suur aitäh komisjoni esindajale, et ta täna siin oli meiega. suur aitäh komisjoni asepresidendile temapoolsete kommentaaride eest, kes ka seda mõtet toetas ning toetas seda, mida me raportis öelda püüame. suur aitäh teile, ma olen täiesti veendunud, et pärast seda väga põhjalikku arutelu on võimalik teatud punktid raportisse veel ka sisse viia Äh, kui me räägime äh, naiste osalusest äh, firma juhtivtegevuses, ja ma arvan, et seeläbi on võimalik siduvad eesmärgid paika panna, et oma eesmärke saavutada. suur aitäh, proua Kratsa, milline on ajakava? kahekümne kolmas märts kell kaksteist null null päeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, me hääletame seda dokumenti kahekümne, kahekümnendal, kolmekümnendal aprillil ning juunikuus on planeeritud hääletus täiskogul vabandust, koosolek, komisjonis hääletame kahekümnendal aprillil siiski. nüüd jõuame kuueteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, muud küsimused, muid küsimusi meil ei ole. seitsmeteistkümnes punkt äh, on järgmise koosoleku aeg, kahekümne neljandal märtsil toimub äh, erakorraline kohtumine ning kahekümnendal aprillil toimub meil tavapärane koosolek. Äh, nüüd on aeg tänane koosolek lõpetada ning tahaksin tänada kõiki kolleege, sekretäriaati ning ka tõlke. suur aitäh äh, teile kõigile, järgmisel kohtumine, järgmine kohtumine leiab aset kahekümne neljandal märtsil, aitäh!